Um, dear colleagues, um... kallid kolleegid, me ootasime natukene alustamisega, sest kuulda oli, et väga palju inimesi ei saanud majja veel sisse ja ootavad, et turvakontrollist läbi saada, aga mulle tundub, et me siiski peaksime alustama. aga nagu kuulda on, siis on siiapoole teel üsna mitu inimest veel üks hetk nad ka saali ka jõuavad, aga eks kolleegidel on täna ka midagi muud teha pärastlõunal, nii et hakkame pihta. mul on äh, väga hea meel tervitada teid meie tänasel ühisel kuulamisel, ühine kuulamine Liibe komisjoni ja petitsioonide komisjonide vahel ja kaasesimeesteks tänasele kohtumisele oleme siis äh, mina koos Cecilia Wikströmiga ja vahetult enne Äh, äh, tänase koosoleku alustamist äh, rääkisime me sellest, et meie koostöö on olnud väga jõuline parlamendis, alles hiljuti Brexiti ja kodanikuvabaduste osas pidasime ka kuulamise ja petitsioonide komisjon on sellel teemal väga palju tööd teinud ja teeme ka üheskoos palju tööd ja sellel on kindlasti väga suur mõju. tänane ühine komisjonide kuulamine kodakondsusetuse küsimustes on kindlasti väga oluline samm. see on teema, millest tuleb uuesti rääkida ja loomulikult tuleb äh, midagi ette võtta. ma saan aru, et äh, see on jutuks väga paljudes liikmesriikides, isegi minu enda koduriigis äh, sellel nädalal oli see teema üleval. nimelt äh, laste kodakondsus ja laste registreerimine. ja teema on äh, meeliköitev ka mitmel teisel põhjusel. suur tänu kõikidele parlamendiliikmetele, täna on neljapäev, ikka on neljapäev jah, küsib härra esimees. me oleme mõlemad Liibe komisjoni liikmed äh, ja meie kohtume igal päeval nädalas peaaegu et, aga täna on neljapäev, nii nagu Rahvapartei kolleeg proua Metsola teab, tuleb liibekomisjonis alati kontrollida, mis päevaga on tegemist. proua Metsola on ühtlasi ka petitsioonide komisjoni aseesimees ja härra esimees arvab, et sellepärast proua Metsola nii väsinud välja näebki. ja peab nüüd ennast vabandama ja ütleb, et pidasin ainult silmas seda, et mõlemas komisjonis on väga palju tööd keegi, kes minuga varem pole kohtunud, nendele kõigile ma ütlen, et ma olen sellise natukene lõdvema stiiliga esimees. aga nüüd tuleme asja juurde tagasi, täna on neljapäeva pärastlõunal, äh, suur tänu rahva täna ka roheliste koordinaatorit ja proua Štanokale, kes on väga aktiivne olnud selles valdkonnas ja on üks petitsioonide esitajatest olnud ka. aga kõik saavad varsti sõna ja ma olen veendunud, et kolleege tuleb saali veel juurdegi. kui lubate, teeksin ühe lühikese sissejuhatuse, enne kui annan sõna proua Vikstromile. me kanname tänase istungi üle ka internetis, kõik äh, salvestatakse, kõik, mis te ütlete, salvestatakse ja meie tööle tuleb kindlasti ka järelmeetmeid, nii et ärgem unustagem et äh, lisaks äh, täna saalis viibivatele kuulab meid interneti vahendusel kindlasti rohkem inimesi. see, millest me räägime täna äh, kodakondsusega seotu, on teema, mis on liikmesriikide pädevuses, selles ei ole kahtlustki, kuid sellel on väga selged mõjud ka Euroopa Liidu tasandil ja see tõstab väga olulisi põhiõigustega seotud küsimusi ja need kuuluvad samuti Euroopa Liidu pädevusse, näiteks nagu ränne ja varjupaiga küsimused. kodakondsusetus on murettekitav teema nii libekomisjoni liikmetele erinevatel põhjustel, aga ka petitsioonide komisjonile, kes on pidanud läbi vaatama neile esitatud petitsioonid antud teemal. üks esimesi punkte liibe komisjoni jaoks on see, et vastavalt äh, Euroopa Liidu aluslepingutele, kus äh, kodakondsuseta liik-, äh, inimesed on defineeritud kui kolmandate riikide kodanikud, kes peavad, ähm, kes allutatakse siis varjupaiga, immigratsiooni ja välispoliitika, välispiiride kontrollipoliitikale. samas on Euroopa Liidus ka kodakondsuseta isikuid, kes on siin äh, sündinud ja seega see puudutab kindlasti meie komisjoni tööd. igal juhul äh, on see seotud põhiõigustega. parlament on üsna mitmel resol-, mitmes resolutsioonis võtnud seisukoha selles küsimuses ja on palunud äh, konkreetseid samme Euroopa Liidu poolt. alustada tuleks ÜRO ähm, kodakondsuseta isikute konventsioonist, mis võeti vastu tuhande üheksasaja viiekümne neljandal aastal ja äh, teiseks siis ähm, kuuekümne esimesel aastal võetud äh, kodakondsuseta isikute arvu vähendamise konventsioon. selleks, et edusamme saavutada tellis, tellis libekomisjon kahe tuhande viieteistkümnendal aastal uuringu selle kohta, kuidas liikmesriigid on ennetanud ja üritanud vähendada kodakondsuseta isikute arvu. ja täna on siin kohal ka üks selle uuringu autor. me tahame liikuda edasi, saada pildi praegusest olukorras ja nõuda nõukogust konkreetselt Äh, ja, ja vaadata, millised on võimalikud edasi, äh, teed edasi pärast nõukogu otsust, mis tuli kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. me oleme jaganud tänase kuulamise kolme ossa, kõigepealt äh, kuulame selle kohta, kuulame infot selle kohta, milline on olukord liikmesriikides, siis keskendumi, keskendume laste temaatikale, see on tõesti väga teravalt üleval olev teema praegu paljudes liikmesriikides. ja siis räägime kodakondsuseta isikute kaitsest, Äh, räägime sellest, kuidas neid identifitseeritakse ja sellest, et on vaja kaitsta kodakondsuseta isikuid ähm, kohtuinstantside äh, ette toomise äh, ja kinnipidamise osas. ja siis kuulame ära ka Euroopa rändevõrgustiku, Euroopa Komisjoni, UNICEF-i ja Põhiõiguste Ameti kodanikuorganisatsioonid on ka siin ka kohal, kuivõrd tegemist on kaas ähm, vabandust, ühisistungiga, siis ma annaksin sõna petitsioonide komisjoni esimehele proua Vikströmile, kes on ühtlasi ka äh, parlamendis komisjonide esimeeste konverentsi esimees ja tere tulemast, äh, Cecilia! suur tänu, esimees, kallis Claude, austatud eksperdid, daamid ja härrad ka minu poolt äh, ütleksin ma nii palju, et mul on väga suur heameel tervitada teid siin sellel avatud kuulamisel, me oleme üheskoos äh, korraldanud mitte ainult sõpradena, vaid ka selle parlamendi ametlike komisjonidena, libe ja petitsioonikomisjon. petitsioonide komisjoni on jõudnud üsna mitu petitsiooni kodakondsusetuse teemal ja viimane nendest puudutab äh, laste kodakondsusetust, selle esitas Chris Nash Euroopa äh, kodakondsuseta isikute võrgustiku poolt ja see on osa tänasest kuulamisest, see petitsioon ja tuleb arutelule siis hiljem pärastlõunal. kodakondsusetuse küsimus on poliitilises päevakorras kõrgel kohal. kodakondsusetus on probleemiks inimõiguste tagamisele. artikkel viisteist inimõiguste konventsioonis tagab äh, kodakondsuse õiguse kõigile lisaks äh, sellele, et inimestelt on võetud õigus kodakondsust omada, allutatakse kodakondsuseta isikud äh, tervele reale riskidele. Nende hulgas väga palju inimõiguste rikkumisi. kodakondsuseta lapsed peavad üles kasvama ilma õigusteta, ilma et nendel on juurdepääs haridusele, ilma et nendel on juurdepääs tervishoiuteenustele ja lõppkokkuvõttes võetakse nendelt nende unelmad ja lootus tuleviku ees. ja see on tõesti kõik väga kurb. mõned äh, kodakondsuseta lapsed on Euroopasse jõudnud kas pagulastena või varjupaiga taotlejatena, aga enamus Euroopa tänastest kodakondsuseta lastest on siin sündinud ja sellepärast äh, äh, arvab petitsioonide komisjon, et äh, liikmesriigid peavad väga kiiresti äh, tegutsema selleks, et vältida seda, et äh, laste, lapsed peaksid üles kasvama kodakondsuseta, ilma lootuste ja ootusteta. ma olen täiesti veendunud, et tänane kuulamine annab meile suurepärase võimaluse mõtiskleda kodakondsusetuse teemadel ja loodetavasti leiame vastused mõnedele vastus, küsimustele, kuidas Euroopa Liit ja eriti meie institutsioon võiks panustada selle probleemi lahendamisse ja lõpuks kodakondsusele lõpp teha, kodakondsusetusele, vabandust, lõpp teha. jään ootama viljakat arutelu ja ilma pikemalt viivitamata öö, tutvustan siin Katja Sviiderit ja proua Sviider on siis selle uuringu autor, mille me oleme, mille libekomisjon tellis seoses Euroopa Liidu poolse praktika ja lähenemisega kodakondsusetuse ennetamiseks ja äh, väljajuurimiseks. suur tänu selle sissejuhatuse eest, me tutvustame täna siis tänast uuringut, kaks ähm, teist autorit on sellel veel, kahjuks nad ei saa osaleda tänasel kuulamisel, sellepärast et on ühe doktoritöö kaitsmisel, mille juhendajad nad on. aga ma üritan siis äh, esineda täna siin kolme eest tutvustan siis lühidalt seda uuringut, mille me koostasime ja pärast keskendun ühele öö, äh, konkreetsele punktile, sest see on tegelikult pikk, äh, see meie uuring, sada lehekülge. ja see osa siis, mida ma pidasin teie jaoks huvipakkuvaks, puudutab seda, mida Euroopa Liit võiks äh, täna ja tulevikus teha siis kodakondsusetuse küsimustes ja räägin siis seadusandlikest meetmetest, millest tuleks alustada ja siis äh, konkreetsetest tegevustest äh, nii kohtute tasandil kui ka seadusandluse tasandil. ja loodetavasti äh, tekitan sellega siis ka diskussiooni. okei okay,, thank you <laughs> um.... Yes, so our report basically... meie uuring põhimõtteliselt koosneb neljast äh, osast. esimene osa võtab kokku äh, asjasse puutuvad rahvusvahelised ja Euroopa standardid kodakondsusetuse küsimuses. teine osa keskendub äh, sellele, et vaadeldakse, kui palju Euroopa Liidu liikmesriigid vastavad nendele standarditele, kõik standardid võetakse ükshaaval ette, näiteks mida tehakse leidlastega, nende kodakondsusetuse küsimustega, kas inimestelt on võimalik ära võtta kodakondsust, kui neid äh, kahtlustatakse terrori kuritegudes äh, ja võetakse siis iga standard eraldi äh, ette äh, võrreldakse kõikide liikmesriikide praktikat ja pannakse tabelisse. nii et äh, see info on selles uuringus üleval. ja see puudutab siis neid norme, mille eesmärgiks on kodakondsusetuse ennetamine või ähm, selle väljajuurimine ja siis ähm, järgmine osa kodakondsuseta isikute äh, kaitse, vaatasime ähm, neid riike, Holland, Ungari ja Ühendkuningriik on need riigid, kus siis on siis äh, nii-öelda kodakondsuse määramise süsteem siis juurutatud. ja viimane osa, millele ma täna keskenduksin, on siis see, mis puudutab Euroopa Liitu, et mida Euroopa Liit peaks tegema selleks, et kodakondsusetust vältida. no mida Euroopa Liit võiks siis teha? no kust võiks alustada? tegelikult Euroopa Liidus praegu ei ole üldse kodakondsusetuse osas äh, palju eriti midagi tehtud, võrreldes näiteks äh, varjupaigaseadusandlusega. meil ei ole seadusandlikku äh, paketti selles osas, ei ole kohtulahendeid väga palju, millest lähtuda, nii et selles mõttes on see teatava, teataval määral problemaatiline. aga samas on, kujutab see endast ka suurt võimalust, miski peab nüüd hakkama juhtuma ja see on võimalus äh, hakata mõtlema strateegiatele, milline tee tuleks valida äh, selles poliitikas ja ma arvan, et see on üks oluline faas, eriti kui me vaatame, millist sõnastust kasutatakse. ja seadusandluse üldine suund, kas keskendub seadusandlus õigustele, diskrimineerimisele, vähemustele, kuidas ähm, kodakondsusetuse probleem, millisesse raamistikku see panna. näiteks üks äh, näide sellisest seadusandlikust meetmest on nõukogu järeldused aastast kaks tuhat viisteist kodakondsusetuse kohta ja näide sellisest nii-öelda pehmest seadusandlusest on ka tänane kohtumine, sellest tulenevad võimalikud edasised äh, otsused me oleme välja pakkunud ka võimalikud tulevikumeetmed, mida võiks seadusandluse osas teha ka konkreetsetes küsimustes, mitte ainult kodakondsuse osas ähm, üldisemalt, vaid keskendume siis konkreetsematele asjadele. näiteks räägime kodakondsuseta inimeste äh, naturaliseerimisest, see on äh, meie meelest kõige parem lahendus tuhande üheksasaja viiekümne neljanda aasta konventsioon, mille on ratifitseerinud peaaegu kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, on, on meid inspireerinud ja seal on naturaliseerimise kohta artikkel sees. lepingu osapooled üritavad äh, nii palju kui võimalik äh, assimileerida ja naturaliseerida kodakondsuseta kodanikud, äh, nad ähm, kavatsevad, nad kasutavad kõikvõimalikke jõupingutusi, et naturaliseerimisprotsessi kiirendada ja vähendada sellega seotud kulusid siin ei ole väga selgelt eesmärki pandud paika, et näiteks, et äh, kolme aasta pärast kõikides lepingu osapoole riikides peaksid olema kodakondsuseta isikud naturaliseeritud. see on nii-öelda pehme sõnastusega artikkel, mis räägib jõupingutuste tegemisest, äh, integreerimise ja naturaliseerimise võimaldamisest ja nii edasi nii et sellele võiks viidata äh, arutelufoorumites. ja Euroopa Liit võiks äh, julgustada liikmesriike sellest äh, kohustusest lähtuma kui see on vajalik, peaks, võiks luua platvorme selleks, et parimaid tavasid vahendada selles küsimuses, kuidas erinevad liikmesriigid on kodakondsuseta isikute naturaliseerimisele lähenenud, siis stati-, statistilise informatsiooni kogumine ja selle koordineerimine, kui palju kodakondsuseta isikuid taotlevad kodakondsust mõnes liikmesriigis, kui paljudele antakse, kui paljude puhul keeldutakse kodakondsuse andmisest, mis põhjustel, millised on takistused erinevates liikmesriikides, võib-olla need probleemid on ühtsed ja võib-olla lahendused oleksid ka ühtsed võimalikud Euroopa Liidu tasandil. nii et see on ainult üks äh, näide. ja liigun edasi lühedalt, lühidalt äh, siis äh, kohtu äh, Äh, lahendites äh, lähtun siin peaasjalikult sellest, mida on teinud Euroopa Kohus, meie muidugi neid ei saa mõjutada, ei saa mõjutada ka seda, kes kohtu poole pöördub, millise kaebusega ja millised on võimalikud kohtulahendid tulevikus, kuid äh, on ka teooriaid selle kohta, mis ütlevad, et taga, tavaõigus peegeldab orgaanilist arengut Euroopa Liidus kodakondsusest räägitakse siis ka väidetavalt siis selle alusel, kui palju on kursis äh, Ehm, kohtuga töötavad advokaadid ehm, selle teemaga ja, ja millisena näevad ette nemad arengus tulevikus. ja loomulikult ehm, kohtupraktika areng on siin väga oluline. Euroopa Kohus on kodakondsusküsimustega tegelenud kaua, peamine vorm, vorm, vormel, mida nad kasutavad, on see, et liikmesriikidel on pädevus otsustada, kellel äh, antakse ja kellelt võetakse kodakondsus, aga kõik need otsused peavad vastama Euroopa Liidu seadusandlusele. ja igas lahendis ähm, laiendatakse seda, et mida näiteks tähendab Euroopa Liidu seadusandlusest kinnipidamine eh, liikmesriikide puhul. ja kodakondsusetuse puhul on üks oluline kohtulahend olnud Rotmani eh, kaasus nimelt võeti Euroopa Liidu kodakondsus isikult, mille tulemuseks oli siis kodakondsusetus ja öeldakse, et Euroopa Liidu kodakondsuse äravõtmine mille tulemuseks on kodakondsusetus, peab vastama rahvusvahelistele standarditele ja läbima proportsionaalsuse testi. kui võetakse ära inimeselt äh, liikmesriigi kodakondsus ja seega ka Euroopa kodakondsus, Äh, siis ei ole see õigustatud, kui see on ebaproportsionaalne või ei vasta rahvusvahelistele standarditele ja see on väga oluline, liikmesriikidel ei ole siin päris äh, vaba voli inimestelt äh, võtta ära kodakondsus, kui sellega kaasneb ka Euroopa Liidu kodakondsuse äravõtmine kohtulahendis räägitakse kodakondsuse äravõtmisest aga mm, ka Euroopa Liidu kodakondsuse saamisest, kuid kohtulahendeid selle kohta ei ole. ja selles mõttes meil oleks vaja sellist juhtumit, mis äh, konkreetselt äh, lahendaks ära selle, et mida see tähendab, kui kodakondsuseta isik äh, saab Euroopa Liidu kodakondsuse. mõtlesime siin erinevatele juhtumitele, mis äh, võiksid äh, seda asja selgitada. no näiteks, kui mõne liikmesriigi territooriumil äh, sünnib äh, laps ja tegemist on liikmesriigiga, kus äh, äh kus seadusandlus ütleb, et kui lapsel ei ole muud kodakondsust, saate siin sündides selle liikmesriigi kodakondsuse. Itaalias näiteks on selline seadusandlus aga teinekord on äh, halduspõhjustel raske tõendada, et muidu sel lapsel ei olegi kodakondsust. ja see protsess võib kujuneda väga pikaks. ja juhtum sellise lapse kohta, kes on Euroopa Liidu kodanik, kui ta ei suuda seda kuidagi tõestada või sellest kasu lõigata administratiivsete äh, probleemide pärast liikmesriigi süsteemis oleks võib-olla üsna huvitav äh, kaasus kus siis selgitatakse ilmselt Euroopa Liidu kodakondsuse saamise küsimusi. ja siis võiks vaadata näiteks sellist juhtumit, kus on tegemist isikuga, kes ei ole veel saanud kodakondsust, kuid kellel on selleks õigus saada Euroopa Liidu kodanikuks, aga ei saa seda õigust kasutada, sellepärast et rahvusvahelisi norme ei ole õigesti rakendatud. ja seega on küsimus Äh, siis selles, et kuidas kohus tõlgendaks seda, kui laias osas peab rahvusvahelistest standarditest kinni pidama. ja me selgitame siin meie uuringus siis ka seda, et, et äh, mis suunas äh, selles osas asjad võiksid liikuda, et oleks parem Euroopa Liidu jaoks ja lõpetuseks räägiksin ma siis äh, veel võimalikest seadusandlikest sammudest Euroopa Liidu tasandil kodakondsusetuse teemal. me ütlesime alguses, et kodakondsuse küsimus on liikmesriikide pädevuses ja see tuleb ikka ja jälle esile siis, kui kodakondsuse osas midagi öeldakse Euroopa Liidus ja see on tõsi, see on liikmesriikide pädevuses. aga samas kodakondsusetuse lahendamine seadusandlike meetmetega ei peagi alati puudutama kodakondsust puudutavat seadusandlust ja see on väär arusaam, mis levib nendes aruteludes. kodakondsusetuse problemaatika ei ole piiratud äh, ainult kodakondsuse teemadega. ma tahaksin ümber lükata sellise väär arusaama. ma tahtsin lihtsalt näidata seda, et kodakondsusetuse osas on võimalik Ähm, küll Euroopa Liidu tasandil reguleerida, ilma et liikmesriikide pädevust rik-, rikutakse. on väga oluline aru saada sellest, et kõik kodakondsuseta isikud on sisse rännanud. kuigi tõsi on ka see, et äh, praktiliselt nad kõik ei ole sisse rännanud, sest nad on juba siin sündinud, aga sisse rännanud seadusandluse kohaselt ei ole inimene, kes on tulnud ise üle piiri. see on ka selline naljakas kontseptsioon, mis on kergelt hägune sisserännanu seadusandluse kohaselt on inimene, kes ei ole kodakondne. et teisisõnu, äh, tegelikult migratsiooni või rändeseadusandlus puudutab kõiki inimesi, kellel ei ole kodakondsust. ja et kodakondsuseta isikud äh, on äh, de jure sisse rännanud Euroopa Liidus, nad on kolmandate riikide kodanikud, nii nagu ütleb äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kuuskümmend üheksa, kuuskümmend seitse, vabandust. ja siis ühesõnaga juriidilise definitsiooni kohaselt on tegemist äh, sisserännanutega. ehk teisisõnu võiks see asi olla ju rändepoliitika alla minev asi, kuna see on äh, Euroopa Liidu liikmesriikide kaaspädevuses. ja kodakondsuseta isikute staatus äh, sisserännanute staatus, selle võib lahendada täpselt samamoodi migratsiooniseadusandluse kohaselt. see, selline seaduses äh, reguleerib näiteks selliseid küsimusi nagu näiteks kodakondsuse isikute staatus, nende elamislubade õigus, millal riik peab inimest kodakondsusetuks, mis juhul mitte. ja kodakondsusele võib sellisel juhul läheneda ka läbi ähm, tagasisaatmisseadusandluse ja seda ei ole Euroopa Liidus praegu vaja reguleerida. Need on mõned mõtted, meil on konkreetsemaid mõtteid ka selle kohta, et millised seadused võiksid tulla kõne alla, mis direktiivis konkreetselt peaks olema sees, aga ma ei lasku detailidesse. ja võtan lühidalt kokku, mida ma siis tahaksin, et teile meelde jääks. nimelt praegu on Euroopa Liidul paljudel tasanditel võimalus äh, tegutseda kodakondsuseta küsimuses. kõigepealt on väga oluline äh, võtta ette äh, nii-öelda pehme seadusandlus, tuleb hakata mõtlema pikaajalistele strateegiatele, mida Euroopa tahab tegelikult ära teha kodakondsusetuse küsimuses. see arutelu tuleks käivitada riigiülesel tasandil. edasi kodakondsuseta isikute arvu vähendamine on võimalik läbi Euroopa Liidu kohtu kontrollida, et kuidas liikmesriigid täidavad oma kohustusi selles valdkonnas ja kodakondsuseta isikute kaitse, seda saab tagada läbi Euroopa Liidu öö, rändeseadusandluse läbi. sellega ma lõpetan pärast seda, kui uuring ja tänane esitlus oli mul juba kokku pandud, paluti mul rääkida veel kahest küsimusest, mis on äh, raportis sees. kõigepealt äh, mure siis nende ligitõmbefaktorite osas. me esitasime selle küsimuse paljudele riikidele, saatsime küsimustikud laiali ja ei ole tõendeid selle kohta, et äh, nendes riikides, kus on kodakondsused sõltuvuse vähendamise meetmed kasutusele võetud, oleks see endast kujutanud ligitõmbefaktorid kodakondsuseta isikutele. et kogu see menetlus ei ole ligitõmbefaktoriks. ja üldiselt äh, see temaatika ei ole kodakondsuse puhul üldse eriti asjasse puutuv, sest kodakondsuseta isikud, kuigi nad on sisse rännanud, on nad tihti inimesed, kes eriti kuhugi ei liigu erinevalt varjupaiga äh, taotlejatest, kes äh, põhimõtteliselt äh, on teel ja põgenevad ohu või muude põhjuste pärast. kodakondsuseta isikud on tavaliselt paigal ühes kohas ja eriti ringi ei riigi ja seega see ligitõmbefaktor eriti siin asjasse ei puutu. aga uuringud näitavad isegi seda, et sisserännanu, vabandust, et varjupaiga kontekstis pole see ka eriti oluline. ja siis teine punkt, äh, varjupaiga, vabandust, kodakondsusetuse äh, protseduurid liikmesriigid, aga sellest räägib kolleeg pärast ja kui teil on konkreetsemaid küsimusi, siis äh, vastan hea meelega. ja siis slaidil on veel pildid, kahe teise autori pildid, kes tänasel kohtumisel saanud äh, Äh, osaleda, aga nemad tegid suurema osa tööst ära ja tunnustus neile. Been... suur tänu teile, proua Svaider, huvitav on olnud teid kuulata ja tahaksin Amsterdami ülikooli ja teisi ülikoole tunnist-, tunnustada, kes on võtnud äh, kogu sellest projektist osa. nüüd on äh, viimane aeg käes Adolfo Somaribassi esitleda teile, kes esitleb teile suurepärast uuringut kodakondsusetuse käsitlemise kohta Euroopas. Te üldse seda ei räägigi või mis? hästi. siis olen siin eksiteele sattunud. igal juhul suur heameel, et olete kohal ja annan teile sõna. Thank you, Mrs Chairman. no I am here uh.... suur tänu teile, esinaine. Euroopa rändevõrgustiku EMN platvormi esindan siin, meie uuring on ka tehtud äh, kodakondsusetuse teemal Euroopa Liidus. meie veebilehel on see olemas. me jagame põhimõtteliselt samu põhimõtteid äh, ka selles uuringus tunnustan, tunnistan, tutvustan, vabandust, teile kõigepealt Euroopa rändevõrgustikku. see loodi kahe tuhande kolmandal aastal Euroopa Komisjoni poolt Euroopa äh, Nõukogu, Liidu Nõukogu nimel, selleks, et saada usaldusväärset informatsiooni asüüli ja rände kohta ning nendega seotud temaatikate kohta Euroopa Liidus. ja lõpuks kahe tuhande kahe, kaheksanda aasta otsus kolmsada kaheksakümmend üks eh, nõukogult annabki meile õigusliku aluse meie tegevuseks. kakskümmend üheksa rahvuslikku kontaktpunkti on meil kakskümmend seitse liikmesriikides. Taani on vaatlejaliikmeks vaid ja Šveits on osaliselt kaasatud ning Norra täisliikmena MNE eesmärk on Euroopa ja liikmesriikide institutsioonidele ja ametitele ning avalikkusele anda kogu seda andmestikku, mis oleks objektiivne, võrreldav ning kõik rändega seotud ja asüüliküsimustega seotud oleksid eh, koondatud nendesse andmetesse. kuidas eh, mõtleme ja, ja tea, mida teame kodakondsusetusest? how we, uh, the, sorry about the, the clipper is not working, so. ei tööta see slaidivahetaja siin mu käes. siis äh, ülemkogu järeldustes kolmandast neljanda detsembrini kaks tuhat viisteist on äh, loonud platvormi mis võimaldab infovahetust ja häid tiheda praktikate jagamist liikmesriikide vahel. eesmärk on vähendada kodakondsuseta inimeste arvu, kaitsta nende, toetada nende kaitstust ning diskrimineerimisriski vähendada. siin puhul see kõik leidis aset Luksemburgi eesistuja juhtimisel ja meil on au püüda seda platvormi rakendada. sest ma esindan tegelikult EMN-i Luksemburgi rahvuslikku, siis meie võrgustiku sidepunkti. üheteistkümnendal mail äh, loodi meie juhtnõukogu ja kiitis heaks äh, selle platvormi rakendamise. uuring, mille meie läbi viisime, näitab seda, et üks üks EMN-i äh, töömeetodeid on ühekordsed äh, uurimisprojektid, äh, me saadame küsitlused välja ja liikmesriikidel on kolm, <laughs> kolm nädalat vastamiseks Need ühekordsed küsitlused puudutavad siis kodakondsusetust liikmesriikides me saatsime liikmesriikidele selle laiali ja meil on lühikene poliitika kokkuvõte soovitustega, mis on meie võrgustiku kodulehel ka olemas. selle mm, poliitikadokumendi esimene versioon anti edasi liikmesriikidele kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobri lõpus kahekümnendal Luksemburgi alalises esinduses juba algusest peale me mitte ainult ei laiendanud äh, oma mõtteid äh, liikmesriikideni, vaid tegelikult vabakonna ja rahvusvaheliste organisatsioonideni samuti. nii et see oli tegelikult koostöö MN-i, äh, ÜRO vastavate ametite ja siis Euroopa kodakondsusetuse võrgustiku vahel. võtmeleiud sellest uurimusest on järgnevad kakskümmend neli liikmesriiki on riiklikud osalejad äh, tuhande üheksasaja viiekümne neljandal aastal vastu võetud konventsioonist, mis puudutab kodakondsuseta inimeste staatust. Äh, ka kuuekümne esimese aasta konventsioon, mis puudutab vähen-, äh, kodakondsusetuse vähendamist, selle liikmeks on üheksateist liikmesriiki. Luksemburg on küll ratifitseerinud selle, aga dokument ei ole jõudnud ÜRO-sse. oleme samas kinnitusprotseduuriga Luksemburgis saanud ühele poole. meie äh, leidsime seda, et liikmesriikides äh, puudub äh, homogeensus selles küsimuses, kuidas menetlus kodakondsusetuse osas on mm, tuvastatud. me oleme jõudnud mitmete lähenemisteni, mõned liikmesriigid, Ühendkuningriik ja Ungari näiteks, on haldusprotseduurid äh, ellu kutsunud teised liikmesriigid samas on üldise haldusmenetluse loonud ja mis kodakondsusetuse ähm, menetlust äh, nähakse üldisemalt ja, ja halduslikumast aspektist, siis on meil ühekordsed ad hoc haldusmenetlused selle jaoks Itaalial on nii haldus äh, kui ka justiitsmenetlus olemas kohtulikult, kui äh, see sõltub sellest, kas inimene on liikmesriigis kohal või ei ole äh, resident. ja Belgias on täpselt sama lugu. siis teine aspekt, mida tahaksin rõhutada, on see, et enamikus liikmesriikides ja see on suur probleem, ei ole mingisugust äh, ühenduslüli eh, kodakondsusetuse staatuse saamise ja elamisloa vahel. enamikul riikidest on kodakondsusetuse staatus olemas, aga teil on õigus siiski elada selles liikmesriigis, eh, see loob palju, palju probleeme, sest ligipääs kõikidele eh, hüvedele, mis ühiskonnas on, ligipääs tööturule, haridusele ja ka muule näiteks tervishoiuteenustele, sõltub sellest, milline on teie kodakondsus. ja õigusvaakum on seetõttu kodakondsuseta inimestele väga suur olemas, sest staatus on neil olemas, aga nad ei saa reaalselt äh, selles liikmesriigis elada. nii nagu eelkõneleja juba ütles, enamik liikmesriike on ligipääsu andnud äh, kodakondsusele nendele lastele, kes on selle riigi territooriumil sündinud. aga enamikus liikmesriikides on ikkagi õiguslõhed, mõningad liikmesriigid, kes nende territooriumil on äh, kodakondsuseta vanemate peresse sündinud, ei saa kodakondsusele ligipääsu. näiteks Süüria ema laps, kes tuleb üksinda Luksemburgi probleem on selles, et see süürlanna ise ei saa oma rahvust äh, või kodakondsust anda edasi oma lapsele ja kohalikud ametivõimud äh, Luksemburgi osas samuti seda ei tee. siis on eraldi määratlemise äh, menetlus, mis puudutab saatmata alaealisi. tavapäraselt me kohtleme äh, Eh, lapsi, saatmata alaealisi täpselt samade standardite järgi, nagu me teeme seda täiskasvanute puhul. peame aga arvesse võtma seda, et tegemist on haavatava grupiga, eh, kellega tuleks ümber käia teisiti. ja järgmine kõneleja oskab seda kindlasti paremini selgitada, aga praegune probleem on selles, et rändekriisis näeme me palju pagulasi, kes tulevad lastega, kes sündisid eh, teel ja registreeriti kas Jordaanias või Türgis või mujal. näiteks Kreekas. nii et eh, meil on lapsed, eh, kelle kohta ei ole mingisugust jä-, paberijälge järgi, nad kas registreeriti või võis aga mitte teha tee peal. ja minu eelkõneleja rääkis, et äh, mingisugust äh, liikumist ei toimu nende inimeste vahel, nad ei ole väga mobiilsed, need inim-, need lapsed on ju, ju nendega ka kaasas. kas saame seda pilti suuremaks teha, küsib esimees. ärge nüüd tagasi küll minge selle esitlusega, ütleb ta, teeme natuke pilti suuremaks. That was uh, uh, developed by my colleagues of UNHCR from their manual that minu ÜRO kolleegide materjalist on uh, see probleemipuu, uh, kõik ametnikud saavad seda kasutada, minu kolleegid, kes ei tea täpselt, uh, kuidas edasi kus ei ole äh, standardmenetlust selliste küsimuste lahendamiseks. me oleme ühtset konverentsi korraldanud nii äh, pagulaste ülemvolinikuga, äh, EMN-i, EMS-iga, näiteks käesoleva aasta alguses oli üks jaanuaris kehval ajal organiseerisime seda asja. parlament oli Strasbourgis täiskogu nädalal, nii et väga palju osalisi polnudki aga neli peamist järeldust võime teha sellest, mis on väga huvitavad. selleks, et kodakondsusetust välja juurida, on vaja praktikale suunatud lähenemist selleks, et äh, just tegeleda haavatavate kodakondsuseta isikutega liikmesriikides. eriti oluline on kodakondsuseta laste küsimus ja saatmata alaealisi läheb väga palju kaduma liikmesriikidest ja sellega tuleb tegeleda. ma juba ütlesin, et järeldasime, et meil ei ole äh, liikmesriikidele üht, ühtset menetlust kodakondsusetuse koha pealt ja meil peab olema väga selge eristatus ka kodakondsusetuse menetluse ja süülimenetluse vahel sest me ei taha, et juhtuks niimoodi, et äh, kui inimene tunnistatakse kodakondsusetuks, siis vääriti kasutatakse seda äh, asüülitaotlust äh, taotlejate poolt, kes tegelikult peaks tagasi saadetama, aga selle asul, alasul siis ei saadeta. tegevuskava, mille oleme meie ette pannud, on see, et koordineerida tuleb vabakonna ja Äh, ÜRO pagulaste ülemvoliniku ja UNICEF-iga selleks, et äh, tuvastada, millised on äh, haavatavad, ohustatud kodakondsuseta inimesed liikmesriikidesse, see on esimene samm selleks, et vaadata, mida nendega ette võtta, ainukene võimalus on niimoodi olukorrale piir panna. teiseks, meil on vaja välja töötada ühtne lähenemine, mille alusel liikmesriigid võivad töötada selles suunas, et liikmesriikide tasandil oleks olemas meil kodakondsusetuse menetlus ja me ei peaks pidevalt läbi selle seina pressima, nagu pro-, Preelis Vaidler siin praegu viitas, et vaadata, kus täpselt lähevad piirid. järgmine samm, oluline on vahetada häid praktikaid ning arendada välja mittesiduvad suunised ja kõiki EMN vahendeid äh, võib kasutada, liikmesriikide käsutuses on need platvormil, selleks et liikmesriikide praktikud saaksid kasutada neid oma tegevuskava seadmisel loomulikult on oluline vaadata ka, et mis see menetlus kõik maksma läheb, sellepärast et liikmesriikides on õigusabitasud ja menetlustasud väga kõrged ja mõningad riigid, näiteks Ühendkuningriik, õigusabi pakuvad seal vabakonnaorganisatsioonid. tulevikuks ettenähtavad tegevused. nagu teate, meil on kaks platvormi tagasisaatmiste ekspertgrupp ja kodakondsusetuse platvorm. loome siin tööruumi, mille nimi saab olema AMI ja see on avatud MTÜ-dele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja vabakonna organisatsioonidele, kes kõik saavad vahetada kogu informatsiooni nii palju kui võimalik nendel teemadel kõik saavad meile saata infot ja seda meie käest ka saada. tehnilist abi ja infot anname eh, sel teemal ka liikmesriikidele ja hea asi meie võrgustiku puhul on see, et kui keegi abi vajab, siis saame meile neid nõuandeid päringu vormis küsida liikmesriikide ekspertidelt samuti korraldame me konverentsi, et äh, hoida kätt pulsil meie edusammudel. ja iga-aastane konverents ongi selleks otstarbeks planeeritud. ka teadlikkuse tõstmine liikmesriikides on meie järgmine ülesanne. oleme Malta eesistujaga koostööd teinud. Skifa koosolekul äh, meid mainiti ära ja aitame ka Eesti eesistujat. ja edasi muidugi austerlased ja siis bulgaarlased. suur tänu teile! Um, suur tänu, härra Somaribas! proua Wikström pidi lahkuma, siis ma võtan jälle juhatamise üle. nüüd avan, annan võimaluse liikmetele sõnavõttudeks. Äh, ootame huviga mõttevahetust kodakondsusetuse teema on üsna tavaline, te ka mainisite mitmeid sellega seotud probleeme. korraldasime siis nii, et meil on neli äh, osa arutelul, mõned peavad nüüd tulema ja minema, nii et kui, kui teie küsimused on suhteliselt üldised ja haakuvad sellega, siis võime ka olla paindlikud täna, ma arvan. ja võib-olla isegi saada vastuseid kolleegidelt, kes ei ole üldse veel kõnelenud, see on nüüd ikka väga julge lähenemine siin Euroopa Parlamendi jaoks. aga igal juhul ärge kõhelge, kui arvate, et teie olete ekspert mõne küsimuse osas, mida küsitatakse, küsitakse, siis palun äh, nii öelgegi, anname teile sõna. Äh, loomulikult mitte, et ka meie mõlemad äh, kõnelejad oleks kõigi asjade eksperdid, aga saate küll aru, mis ma ka tahtsin siin nüüd öelda. nüüd esimesena saab sõna proua Kinnitš suur tänu, esimees. suur tänu, et võtate arvesse neid piiranguid, mis meil tõesti on, peame tulema ja minema. ma tänan ka külalisi, kes tutvustasid oma tööd nii põhjalikult. kodakondsusetus on teema, mis eeldab väga tähelepanelikku suhtumist ja seepärast äh, suur tänu nende uuringute eest, mis on läinud süvitsi ka õiguslikult. just õiguslik keerukus on siin väga märkimisväärne. Äh, keeru-, see on märkimisväärne sellepärast, et kodakondsusetus tähendab inimese jaoks seda, et ta ei saa nautida kõige põhilisemaid õigusi tervishoiule, haridusele ja loomulikult on see äärmiselt kahjulik, äärmiselt diskrimineeriv eriti kui tegemist on alaealistega. Õnneks äh, mõned riigid on äh, sellega põhjalikult tegelenud ja võtnud ka poliitikameetmeid, mina olen pärit Itaaliast ja ma tean, et Itaalia on riik, kes selle asemel, et äh, määratleda haldusmenetlusi ja, ja kohtumenetlusi, ei ole määratlenud äh, kodakondsusetust ja ei, ei, ja kes äh, kodakondsuse andmisel on läinud kaugemale kui teised, kes on andnud kodakondsuseta vanemate lastele Itaalia kodakondsuse, see siis tuleneb ühe, kuuekümne esimese aasta ÜRO konventsioonist. ma arvan, et selle küsimusega on oluline tegeleda Euroopa Liidu kontekstis ja et meil oleks siis ühtsed standardid, paraku kodakondsusetu isikute staatus, äh, see on tõusev tendents, mitte kõik sisserändajad ei ole kodakondsuseta, kuid, äh, kuid paraku viimasest esitlusest tuli see just välja. on paljud lapsed, kes saabuvad üksi, isegi väikesed lapsed, keegi ei tea, kust nad tulevad, kelle lapsed need on. Äh, lapsed sünnivad ka teekonna ajal. ja me lihtsalt peame nende teemadega tegelema, me ei saa ju lubada, et meie territooriumil oleks inimesi, eriti nii haavatavaid isikuid kui lapsed, kes on füüsiliselt olemas, aga kes õiguse silmis olemas ei ole, kellel puuduvad ka õigused me rääkisime siin pehme õiguse meetmetest, nendest tulekski alustada ja peaksime siiski kutsuma üles liikmesriike ka mõtlema õigusaktidele selleks, et tegeleda kodakondsuseta isikutega ja mõelda kodakondsuse tunnistamisele, see oleks esimene samm, lähtepunkt, nagu varem öeldud, kodakondsuseta isikute arv on kasvamas ja seepärast võib-olla tuleks seda põhjalikumalt uurida, arutada samuti põhjalikumalt ja mõelda ehk miinimumstandardite direktiivi peale, mis oleksid miinimumstandardid, aga siiski eeskirjad, mis kehtiksid kõikides riikides. mõnedel riikidel, Itaalial siiski on olemas oma õigusaktid, nagu ma ütlesin ennist. sellega on niisiis, on tegeldud, aga ma tahaksin teada, et kas on täiendavaid mõtteid selle kohta, kui, mil, milline staatus võiks olla sisserändajate lastel, kes, kes on haavatavad. just õigusloome osas, see ei pea, peaks olema eriseadusandlus, aga võib-olla siiski mingid eeskirjad seda sorti inimeste osas, kes on ka, vähem kaitstud kui teised, peaks olema miinimumgarantiid nende inimeste põhiõiguste tagamiseks eriti väikeste laste puhul. seepärast äh, tahaksin kuulda, mida kõnelejad sellest arvavad. nii et esiteks, pehme õigus on väga hea, aga mõelgem ka direktiivile ja teiseks, konkreetsem kaitse alaealistele. tahaksin kuulda teie arvamust. suur tänu, Katrin. Äh, veel üks küsimus seoses sellega, mida Katrin Kinitši ütles, see on just äh, seotud sellega, härra Samarivas, te mainisite vabaühenduste rolli õigusabi andmises ja nii edasi, mainisite Ühendkuningriiki. mina ähm, olen patrooniks ühele heategevale organisatsioonile, mis tegeleb kodakondsuseta isikutega, mis tegeleb just lastega, kellel pole kodakondsust kas te võiksite põhjalikumalt seletada, mis probleemid on õigusabi saamisega? mitte ainult sellepärast, et see on üldiselt kahanenud, vaid ka konkreetsemalt nendel juhtumitel ja kuidas saaks olukordi võrrelda erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, kuidas on korraldatud õigusabi andmine nendel juhtudel ja kui palju vabaühendustel on vahendeid ja kuidas on infrastruktuuri probleemid lahendatud, tundub, et see on selline üldisemat sorti küsimus, mida tundub mulle, et on õige esitada siin teie uuringute valguses, seda põhjalikumalt uurida. see on oluliseks takistuseks, miks äh, laste, nendel lastel on raske saada kodakondsust. ja härra Mamikins on järgmine. suur tänu, esimees. tahaksin tänada ta proua Katja Sviderit suurepärase uuringu ja esitluse eest. minu küsimus puudutab Läti ja Eesti mitte, mittekodanikke. ja määratlemata kodanik, kodakondsuseta inimesi Eestis tegelikult puudutab see veerand sajandit Lätis ei saa need inimesed osaleda kohalikes, riiklikel ja Euroopa valimistel. neliteist protsenti minu koduriigi rahvastikust. Nende isikute arv on kakssada viiskümmend kaks tuhat inimest Lätist ja kaheksakümmend kaks tuhat Eestis. kolleegid, neliteist protsenti näiteks Venemaa rahvastikust või Hiina rahvastikust oleks äh, sellisel viisil tõrjutud. palju resolutsioone võtaks sel juhul Euroopa Parlament vastu ja Euroopa Komisjon, Euroopa Välisteenistus selleks, et parandada nende inimeste olukorda, nii et minu küsimus. miks Euroopa Liidu ametiasutused ei ole piisavalt pööranud tähelepanu kodakondsuseta isikute küsimuste, küsimusele Eestis ja Lätis? ja proua Stanoka. suur tänu. mina olen siin petitsioonide komisjoni täisliikmena kahe eelmise ametiaja jooksul olin ma libe komisjoni liige, Claude tunneb mind hästi. ja kodakondsuseta isikute küsimust on erinevate aspektidest vaadeldud, rääkides minu koduriigist Lätist ja ka Eestist. jätkuks härra Mamikintse küsimusele. aga esiteks, üldine küsimus kõnelejatele kõigepealt suur tänu uuringu eest, suurepärane, mõlemad on suurepärased uuringud. olen su-, olen väga tänulik äh, libele selle tellimuse eest ja samuti EMN-ile. proua Sviider ja definitsioon. ma arvan, et suur probleem on on seotud ka nende definitsioonidega, mida kasutab Euroopa Liit ja ÜRO ja mis on erinevad. ÜRO-s kõik need, kes ei ole riigi kodanikud, neid nimetatakse mittekodanikeks. Euroopa Liidus on kolmandate riikide kodanikud nende inimeste üldnimetus ja see on pisut äh, huvitav definitsioon. sest äh, need inimesed, kes ei ole kodanikud, on kolmandate riikide kodanikud. Nad ei ole kodakondsuseta. see puudutab nende õigusi, kui nad rikuvad ühest riigist teise aga kodakondsusetuse teema kaob üleüldse sellise definitsioonide puhul ära. ma olen sellest juba pikka aega rääkinud, kuid midagi pole muutunud juristide, õigusloojate lähenemises siin Euroopa Liidus. kuigi tunduks ju selge, et tuleks kasutada ÜRO definitsiooni. teiseks, kodakondsusetuse definitsioon Läti ja Eesti juhtum selles valguses. ja minu küsimus, mis puudutas lõiget äh, kolm teie raportis, proua Sviider, see on mittekodanike teema Lätis ja määratlemata kodakondsusega isikute teema Eestis. samuti härra Somaribasele küsimus. kuussada tuhat kodakondsetu isikut Euroopa Liidust kas Läti ja Eesti inimesed käivad ka selle kuuesaja tuhande inimese alla või mitte? Lätis, Eestis kokku on meil umbes kolmsada tuhat selliseid inimesi. nii, selle kummalise staatusega inimest. Äh, mis on siis äh, kodakondsuseta või määratlemata kodakondsusega. ilmselt olete kursis Läti põhiseaduskohtu otsusega, mille kohaselt Läti mittekodanikke ei saa pidada ei kodanikeks ega ka välismaalasteks või kod-, või kodakondsuseta isikuteks, vaid nad on isikud, milles, mille, kellel on spetsiifiline õiguslik staatus. ja mida siis põhiseaduskohus ütleb selle spetsiifilise staatuse kohta, see vastab äh, ÜRO definitsioonile lõikes kolm kaks, kodanikud, kes on ilma tervest reast õigustest. nagu te siin ka ütlete oma lõikes kolm kaks. kui meil on selline klassifikatsioon, siis tekib küsimus, kas teise klassi kodanikul sellisel juhul Lätis on Euroopa Liidu kodakondsus Teie, see on väga huvitav. Te väga õigesti nimetate neid teise klassi kodanikeks Lätis, samamoodi Eestis teise klassi kodanikud. Neil on passid, mille on välja andnud Läti või Eesti ametivõimud ja sedasorti isikud käivad ka viisa regulatsiooni alla, nad võivad vabalt liikuda liikmesriikides kui ma õigesti aru saan ja ma ei saa õigesti aru, õieti aru, kuidas te jõuate selle teise klassi kodanike juurde? ja kuidas te seote seda Euroopa Liidu kodakondsusega? mina oma raportis tahaksin seda arutada. see nurjus libes viis aastat tagasi ja enne seda Katania raport, mis täiskogul Võrus me tahaks laiendada Euroopa Liidu kodakondsust, aga see meil ei õnnestunud. võib-olla teil on mõni hea mõte? Before that you amend-. In advance for you. And before that you amended one of my. ja enne seda parandasite ühte minu raportit. ei saa kuidagi öelda, et ei oleks üritanud. olete olnud väga otsusekindel. jah, võib-olla ongi meil siin mõningaid huvitavaid vastuseid, mida saaks kuulda nendele üsna tõsistele küsimustele, mis on ka pikka aega juba üleval olnud. Jean Lambert. suur tänu ja ma vabandan juba ette, et ma pean võib-olla enne tänase istungi lõppu lahkuma. kuid mõned küsimused. üks võib-olla leidis juba vastuse, enne kui ma kohale jõudsin nimelt, kas Strasbourgi Euroopa Nõukogu on samuti tegev selles valdkonnas ja kas on mingisuguseid võimalusi ühistegevuseks Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukoguga Strasbourgis selles küsimuses. ja tõstatati täna ka juba poliitikate äh, erinevuse küsimus, nimelt on neid liikmesriike, kes kodakondsusetuse määravad äh, ära, öeldes, et inimesel ei ole äh, riigilist kuuluvust ja see ongi teie staatus, olete kodakondsusetu ja kogu lugu. näiteks elamislubade osas midagi edasi ette ei võeta ja nii edasi. kas te olete saanud jälile sellele, et miks see nii on? kas selle taga on ministrid, kas keegi ei äh, pane asju kokku, mis kokku kuuluvad? sest see tundub mulle täiesti uskumatu, et ei ole sellist äh, sidusat mõtlemist, kuigi ega mind see ei peaks eriti üllatama, olen poliitikas olnud ikka piisavalt kaua juba. aga võib-olla natukene samas äh, vaimus jätkaksin kui proua Kinnitši, nimelt seadusandlikud võimalused. me oleme ühtse Euroopa varjupaigasüsteemi menetlus äh, seadusandlusesse üritanud äh, kodakondsusetuse osas teatud muudatusi teha ja ma eeldan, et kui äh, midagi otsustatakse tagasisaatmise kohta, siis äh, jäävadki inimesed kinni nendesse äh, kinnipidamiskeskustesse, kuna pole riiki, kuhu neid saata. kas on mingisugust mõttearendust olnud selle kohta, et kas oleks võimalik äkki kuskilt otsast kinni haarata ja, ja, ja midagi ära teha? näiteks võib-olla komisjoni teatis Lapsed ja ränne osas, millest ilmselt järgmise seminari osas on rohkem kuulda. mida te arvate, mida me võiksime jah, ähm, teha seadusandluse osas, jah, äh, teoreetiliselt me võime teha paljutki, aga võib-olla mm, seadusandluse osas oleks mõte, mõttekas äh, sellele panustada. jah, Soraya Post, palun. suur tänu, Claude ma vabandan, jäin hiljaks, aga see teema on äh, väga huvitav. ma nimelt äh, olen Euroopa Liidus väga palju tegelenud romide küsimusega ja ma tean, et on väga palju Itaalias kodakondsuseta Rooma kogukonna liikmeid ja seda Balkani sõja tulemusena kuid see sõda käis juba mitu aastat tagasi ja nüüd need lapsed, kes on sündinud pärast seda sõda, sünnivadki juba kodakondsuseta. ja seni ei ole ma küll näinud äh, mitte mingisuguseid äh, jõupingutusi olukorda parandada. täpselt sama äh, on see lugu, nii nagu siseriiklike romastrateegiate puhul. kui kodakondsust ei ole, siis on see väga raske nimelt äh, meil tekivad põlvkonnad põlvkonna järel äh, kodakondsuseta inimesi liikmesriikide sees. Neid äh, sünde isegi ei registreerita teinekord, kui näiteks emal ei ole kodakondsust juba. ja mina arvan küll, et see on see koht, kus liikmesriigil tegelikult, kus Euroopa Liidul tegelikult on pädevus, sest see asi toimub meie liikmesriikides ja mina oma raportis olen teinud mõningaid üleskutseid, see oli siis raport äh, ramakogukondade integreerimise ja äh, mustlasvastase vastases võit-, vastase võitluse kohta, kutsun üles ähm, liikmesriike koostööle ja kutsun üles äh, nende inimeste kaitsele ja ametlikule tunnustamisele, keda ei ole tunnustatud ja ühistööle selles osas seadusandluse vastuvõtmisele, siduva seadusandluse vastuvõtmisele, nendel inimestel ei ole isikut tõendavaid dokumente. Nad ei saa kasutada seega ka Euroopa Liidu kodanikele laiendavaid vaba, vabadusi, liikumisvabadust, nendel pole õigust kooli minna ja neil ei ole sellest hetkest peale, kui nad siia ilma sünnivad, mitte midagi ja ma olen äh, kutsunud komisjoni üles äh, koostama Euroopa Liidu direktiivi, äh, ka ähm, kodakondsusetuse määramise osas ja lõikes viis on selles uuringus sellest ka räägitud, ma toetan seda. mina arvan küll, et on Euroopa Liidu kohustus see et inimesed, kes on siin sündinud või kes on pidanud sõja eest pagema, kõik need lapsed, kes meie territooriumile jõuavad, nende eest tuleb vastutust kanda. ma arvan, me ei saa rääkida ainult äh, liikmesriikidest. Need inimesed, kes siin elavad, ei saa nautida Euroopa Liidu poolt pakutavaid õiguseid ja vabadusi me räägime siin sadadest tuhandetest inimestest, kuussada tuhat inimest hinnanguliselt, kellest pool elab äh, Balti riikides, neid on ilmselt rohkem. ma osalesin hiljuti nimelt Luksemburgis ühel konverentsil ja sellele, seal tuli välja, et toona sellesse statistikasse roma kogukondi polnud üldse arvatudki. on liikmesriike, kus on sadu tuhandeid kodakondsuseta inimesi. ma ei tea, kui palju neid on Itaalias või teistes riikides. on terve rida, tohutu hulk inimesi, kellelt on võetud nende õigused ja ke-, ja keda Euroopa Liit ei saa kaitsta ja neid õigus, kellele ei saa neid õiguseid anda. mul ei olegi teile otsest küsimust aga võib-olla natukene üldisem küsimus. kuidas on ikkagi nii, et liikmesriik näeb selles ainult liik-, komisjon näeb selles ainult liikmesriikide pädevust? Need on inimesed, kes elavad Euroopa Liidus, aga nendel ei ole mitte mingisuguseid õiguseid, ei liikmesriigi kodakondsusest tulenevaid õigusi ega ka Euroopa Liidu kodakondsusest tulenevaid õigusi. see probleem tuleb lahendada ja ma ootan huviga teie lahendusi. suur tänu! ja võib-olla see tegelikult on otseselt seotud ka järgmise kuulamise osaga. proua Veržea, palun! Euh, härra esimees, ma vabandan, et ma saabusin siia hilinemisega ja kuulsin ainult sõnavõttude lõpu ära. neljapäevane programm on üsna tihe siin, härra esimees. tuleb kokku sobitada asju, mida mõnikord ei saa kokku sobitada. meie kokkusaamised ja vajadus ka mõnikord varem ära minna, mis on mõnedel meie liikmetel kui ma õigesti aru sain, on meil kuussada tuhat kodakondsuseta isikut Euroopa Liidu territooriumil ja see on vaieldav, see summa. isegi kui me jääksime selle arvu juurde. kuussada tuhat kodakondsusetut, kui meil oleks Euroopa Liidu territooriumil ja maailmas siis kümme miljonit, siis Euroopa Liidul ei ole erilisi õppetunde jagada muule maailmale selles küsimuses meie osa on siin null koma seitse, null koma kaheksa protsenti. see on Euroopa rahvastiku suhtes proportsionaalne. võrreldes maailma rahvastikuga. nii et me peame ise, ma arvan, järele mõtlema ja kõigepealt nende üle, kes juba põlvkondi on olnud kodakondsuseta Euroopa Liidu territooriumil. nii et ma tahaksin, et te pisut selgitaksite, mida see kuussada tuhat inimest täpselt tähendab. ja vastuseks kolleegile Stano-, kolleeg Stanokale on selge, et on koda-, inimesi kes ei ole ei kodanikud ega kodakondsuseta isikud ja sellel on äh, tagajärjed Euroopa Liidu kodakondsusele, sest Euroopa kodakondsus on riigi kodakondsuse tagajärg. seega on inimesi, kes peaksid kuuluma Euroopa Liidu pädevusse, sest nad on tege-, neil puudub staatus. ja tahaksin ka arutada, millised siis oleks parimad äh, vahendid, kuidas me selles olukorras siis edasi liiguksime. me oleme siin pisut tagasihoidlikuks jäänud. tore on, et meil on täna see kuulamine, aga minu meelest peab minema veelgi kaugemale. tuleb midagi ette võtta. võtame vastu äh, kodakondsuseta isikute kohta resolutsioone kogu maailmas. mõelgem siis ka selle üle Euroopa Liidus, mis on selle tagajärjed. ärme ainult mõelgem rändevoogude tagajärgedele, sest on ka Euroopa-sisene spetsiifiline probleem, mis tuleb meil kõigepealt ära lahendada. suur tänu, Mari-Kristen! ja pärast tänast kuulamist kindlasti äh, peame mõtlema tegevusele, see ei ole mitte ainult äh, väike arutelu, kindlasti on Euroopa Parlamendil vaja siin oma strateegiat selle kuulamise tulemusena. suur tänu! me oleme hetkel kõvasti ajakavast äh, üle läinud. jätkame see lihtsalt. ja üritame siis äh, lõppkokkuvõttes omadega välja tulla. aga võib-olla kolleegid saavad nüüd vastata nendele küsimustele ja jätke midagi ka neile kolleegidele, kes räägivad lastest pärastpoole. eriti proua Stanoka proua Kinitši, need peamised küsimused, võib-olla saate nendele vastata ja siis laste juurde. ja tuleme hiljem, kui, kui räägitakse spetsiifilisemalt lastest. suur tänu kõigi küsimuste eest. kuussada tuhat esineb enamuses äh, aruannetest, aga ma olen nõus enamus see kõnelejatega, et see, me ei saa kindlad olla, kui palju kodakondsuseta isikuid meil tegelikult on Euroopa Liidus. ja seepärast ka üks EMN-i eh, e-, platvormi esimestest eh, tegevustest ongi üritada kaardistada reaalset olukorda, aga mit-, et kasutada vabaühendusi, mitte liikmesriike selleks, et selgeks teha, mis on reaalsed probleemid, tegelikud probleemid. liikmes- riigid ei saa üksi otsustada, kas inimesed on kodakondsuseta või ei, vabaühenduste abiga, platvormi abiga peame pildi kokku saama, kaardi ja ütlema siis liikmesriikidele, need on meie peamised mured. tulles tagasi Itaalia kolleegi sõnade juurde, ma arvan, et peame registreerima need alaealised, kes tulevad Euroopa Liitu minu jaoks, minu jaoks isiklikult on täiesti ebaloogiline, et on lapsed, kes on olemas reaalselt ja füüsiliselt, me võime neid puudutada, aga nad on mitte keegi, neid ei ole olemas, nad ei saa minna kooli. üks juhtum, millega ma olen tuttav, pidin minema politseisse. politsei ütles, siin on kaks last, nad peavad minema kooli meil on see, meil, me kasutame seadust, et meil on kohustuslik kooliharidus ja, ja nii saame need lapsed kooli. ametnik küsis meie käest registreerimistunnistust, olgem siis realistid ja olgem ka praktilised. just sel põhjusel me tahame asju kaardistada. oma töörühmas ja Läti kolleegidele teadmiseks EMN-i töörühm Läti ja Eesti on seal esindatud. üritame mõista, ürita, üritame välja mõelda, kuidas seda kõike lahendada. aga minu viimane märkus ja kõike aega ma siin ka ära ei taha võtta. mul on veel, tahtsin rääkida veel kuludest. kogu selle menetluse kulu võttis enda peale üks Ühendriik, Ühendkuningriigi vabaühendus, nad ütlesid ja nüüd me te-, alustame veel ühe uuringu. enamuses liikmesriikides lapsed saavad õigusabi, välja arvatud kahes riigis, Läti ja Ühendkuningriik. Ühendkuningriigis on menetlused päris kallid. seda tuleb lihtsustada selleks, et äh, inimeste, inimesed, kellel ei ole tööd, saaksid ka õigusabi. ja viimane märkus Ühendkuningriigi esindaja tabas naelapea pihta. minu jaoks ei ole loogiline, et inimesel on kodakondsuseta isiku staatus ja siis see inimene ei saa mingisugust ligipääsu. Luksemburgis oli üks tuntud juhtum, inimene sai kodakondsuseta isiku staatuse, aga tal polnud õigust Luksemburgi jääda, sest pole seost äh, rändeseadusandluses tead-, kodakondsuseta isiku staatusega, nii et tuli kasutada teist äh, seadusandlust. see kõik tuleb kokku panna, see on see, mida ma, mida ma edendan meie platvormis, ehk siis meil on vaja alast registreerimist, EASO saab seda tööd teha Äh, vastuvõtukeskustes ja need, kes EASO-ga koostööd teevad, Frontex, saavad äh, registreerimist läbi viia ja lastel on siis ka paberid vastavalt. eriti, kui tegemist on saatjate alaealistega ja teiseks, kuidas siduda, seda me saame Euroopa tasandil teha, kuidas siduda kodakondsuseta isiku staatus ja, ja elamisluba see peab olema tagatud. selles riigis, kus inimene saab kodakondsuseta isiku saatuse, peab tal olema ka elamisloa võimalus. ma arvan, et õigusakte saab siin vastu võtta selleks, et piiramata siin kodanike õigusi. õigusabi on kulukas ja seda me võiksime tegelikult ka toetada, sest mõni, mõningatel juhtudel on tõesti naeruväärne. laste, lapse, lastel peab, lasub põhjenduskoormus mõnedes riikides eh, väidetavalt taotleja, aga kui see on laps, kui laps peab kuidagi negatiivseid tõendeid esitama, selles mõttes parlamendil on siin võimalus eh, õigusloome alal midagi teha. ja Euroopa rändevõrgustik on igati valmis abistama selleks, et eh, pakkuda suuniseid või mida iganes, mis peaks vajalik olema ka rahvusvaheliste organisatsioonide kontekstis. ma ütleksin, et arv ei ole kuussada tuhat, täpselt me ei tea, aga mis mind tõeliselt hirmutab, on just need arvukad lapsed, kes tulevad ja meil ei ole ülevaadet äh, sellest Euroopa Liidus, palju neid on. suur tänu. meil on veel palju suurepäraseid kõnelejaid kes hiljem ka sõna soovivad. aga Katja Svaider, kas te vastaksite konkreetsemalt? laste kohta siis ei vasta, me tuleme nende juurde tagasi, jah. aga vastuseks mõnedele küsimustele, mis puudutasid koostööd Euroopa Nõukoguga, ma arvan, see oli väga hea küsimus. ja koostöö võiks tõesti olla viljakas, sest Euroopa Nõukogu on kodakondsuse küsimustega tegelenud palju kauem kui Euroopa Liit, on äh, Euroopa kodakondsuse konventsioon ja selles mõttes on neil ekspertiis ja teadmised kodakondsuse kohta ja pole Euroopa Liidu probleeme pädevusega. nii et nende teemadega tõesti on seal kaua tegeldud juba. ma ei tea, kuidas see poliitiliselt töötaks, aga ekspertiisi mõttes, teadmise ja dokumentide mõttes oleks see väga hea koostöövõimalus elamisloa puuduse küsimus nüüd pärast seda, kui inimene on saanud kodakondsuseta isiku staatuse, tahaksin öelda, et ükski nendest riikidest, kus tegelikult on olemas äh, kodakondsuseta isiku määratlemise menetlus, ükski nendest ei tee seda. kõik tegelikult nendest riikidest annavad ka elamisloa nendele isikutele. Hollandis oli oht, et midagi sellist võiks juhtuda, aga hetkel on Hollandi valitsus öelnud, et neil võesti, võiks olla määratle-, määrat-, kodakondsuseta isiku määratlemise protsess, mis võiks olla seotud elamisloa protsessiga. see ei oleks hea uudis, aga on muidugi ad hoc olukorrad nagu Luksemburgi puhul tegemist ei ole kodakondsusetuse määratlemise spetsiifilise protsessiga. nüüd konksud õigusloomes, see on pigem poliitilisem, aga õiguslikult on tõesti vajadus määratleda, kellel on kodakondsusetu staatus. Euroopa Liidus meil on õigusaktid olemas juba tagasipöördumise direktiiv, kus on öeldud, et isikut võib kinni pidada tagasisaatmise eesmärgil ainult siis, kui on väljavaateid tagasipöördumiseks, aga kuidas seda saab hinnata, kui inimesel puudub kodakondsus, kui mõistlik siis üldse saab olla kaaluda, et on väljavaateid tagasipöördumiseks? Euroopa Liidu õigusaktides, rände õigusaktides on sellist, mis vajab selgitamist kodakondsuseta isikute puhul. nii et selleks, et äh, õiguslikud meetmed võiksid toimida, mis juba on olemas, kodakondsused väärtuse määratlemine Euroopa Liidu tasandil on tõesti vajalik. ja definitsioonide osas mulle väga meeldib definitsioonidest tõesti rääkida. kodakondsuseta isiku definitsioon, mittekodanikud Eestis ja Lätis, palju on arutatud seda rahvusvahelisel tasandil Läti valitsusega ja Läti valitsus ei pea mittekodanikke ei kodakondsusega isikutest ega kodakondsuseta isikuteks. rahvusvahelises õiguses tegelikult kodakondsuseta isikut määratletakse kui isikut, kellel ei ole kodakondsust. rahvusvahelisel tasandil võib olla kas riigi kodanik või sellisel kohal mitte ühegi riigi kodanik ja midagi seal vahel ei ole. selleks on riigil võimatu öelda, et meil on siin rühm inimesi, kes justkui oleks kodanikud ja justkui ei ole ka. Nad kas on, isegi kui nad on teise kategooria kodanikud ja siis nad on ju ka Euroopa Liidu kodanikud selle tulemusena või nad siis ei ole kodanikud ja sellisel juhul nad on riigi kodakondsuseta. aga lõpuks me siis ei tea enam, kes nad siis on ja rahvusvaheline õigus peab siis ütlema, nad ei ole ühegi riigi kodanikud, kuna nad ei ole riigi kodanikud. seda on arutatud väljaspool Lätit ka et kumb siis kasulikum oleks ja nende, mis nende jaoks endi jaoks kõige kadulik, kasulikum oleks, aga rahvusvahelisel tasandil, kui inimesed asuvad äh, mõnda teise riiki, Euroopa Liidu riiki, seal sünnivad lapsed, näiteks mittekodanikud Hollandis saavad lapse, sellist last saab registreerida Lätis kui mittekodanikku, kuid tegelikult on, ei ole tal ühegi riigi kodakondsust. ja kuida-, ja nad ei, neil on õigus tegelikult taotleda midagi selles riigis, kus nad sündisid, aga samas nad ei olnud Läti kodanikud ja Lätis neid ei peeta kodanikeks. Nad äh, on siis sellises vahe, tühikus, definitsioonide vahelises olukorras. mul, minu meelest ei oleks õige uut kategooriat veel sisse tuua, kas nad on ühe riigi kodanikud või mitte ühegi riigi kodanikud, sest kui me, ja kui me hakkame siia midagi sisse tooma, siis see kogu see binaarne süsteem äh, läheb lõhki kas keegi kolleeg tahab siin äh, doktoritööd ehk kirjutada sellel teemal? ma arvan, see on suurepärane valdkond, kus, mida uurida. aga halb. aga nii see olema ju ei peaks. et see kõik nii keeruline on. meil on siin neljapäev, inimesed tahavad hakata vaikselt minema see on see neljapäeva pärastlõunate probleem. muuseas oleme kutsunud Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku ka, aga nad ei saanud tulla paraku. anname ka sõna nüüd järgmisele kolmele kõnelejale ja paluksin teil kolmel kuni kümme minutit kõneleda. võib-olla te siis äh, saate lühidalt teha, sest et tõepoolest meie liikmed peavad hakkama paraku kodu poole liikuma, meil on neljapäeva pärastlõuna siin võib-olla kuus-seitse tegelikult minutit, kui te saaksite kokkuvõtlikumalt. ja siis saate head küsimused, nii on ju parem. tore. kõigepealt Verena Knaus, kes UNICEF-ist. suur tänu, tundub, et palju on juba ära öeldud. ma üritan siis eh, jo-, tormata läbi mõndast teemadest ja võib-olla mõned provotseerivad ideed võib-olla vastuseks mõnedele küsimustele mis võivad siin tekkida neljapäeva pärastlõunal. väga lühidalt. tänan teid selle ürituse korraldamise eest, see näitab ka, kui äh, rasket tööd paljud partnerid siin on teinud ja ka parlament. teine suur oluline sündmus, mis on kodakondsusetusele pühendatud, see näitab, et me oleme juba teel kuhugi poole kohtumised muidugi, sa, neid saab hinnata tulemuste põhjal, nii et lähen kohe järgmise slaidi juurde raske on näha, aga ainus, mida tuleb siin tegelikult vaadata, on see hele, on need helesinised tulbad vasakul. Need on äh, lapsed asüülitaotlejate hulgas Euroopa Liidus ja miks äh, kodakondsusetuse teemana on tagasi, see on muidugi alati olnud oluline teema, aga nüüd ma olen pisut oportunist ja ütlen, et võib-olla saaksime kasutada ära seda võimalust, kuivõrd meil on äh, viimasel aastatel saabunud sisserändajad, et taas rõhk kasutada sellele küsimusele, mida me siin näeme, on, et järjest rohkem on varjupaiga taotlejate seas neid lapsi, iga kolmas on laps ja umbes nelisada tuhat on neid viimase kolme aasta jooksul olnud. nüüd roheline ja oranž, need on siis teadmata kodakondsusega või kodakondsuseta isikud ja järgmisel slaidil näete kaks koma viis protsenti seda arvu see, need on ametlikud andmed selle osas, kui palju on lapsi nende seas, kes on taotlenud varjupaika Euroopa Liidus, kes on ka registreeritud kui teadmata kodakondsusega või kodakondsusetud. Need kaks koma viis protsenti on võib-olla väike hulk arvudes, on see umbes üksteist tuhat kolmsada viisteist last, kuid üksteist tuhat kolmsada viisteist last on ükssada kolmteist tuhat kolmsada viisteist last liiga palju kes on registreeritud kui kas äh, teadmata kodakondsusega või kodakondsusetud. ja harmoneerimine selles osas, mida tähendab kodakondsusetus, see on väga erinev riik, riikiti, eksperdid siin äh, ka on sellest rääkinud. hetkel puudub harmoneeritud definitsioon Euroopa Liidus. Pole üldse selge, kes mida teeb ja millal lapsed saabuvad saatjaga või saatjata ilma isikudokumentideta sageli saabuvad vastuvõtukeskusesse, mille eesmärgiks on registreerida ja tuvastada isikud, kuid pole mingisuguseid lastekaitsepunkte seal. ja seda ometi nõuti lastekaitseteatises. meil ei ole selget mandaati Frontexil või EASO-l või teistel ametnikel, kes töötavad vastuvõtukeskuses mitte ainult, et äh, tuvastada vaid kasutada ka samu termineid, samasid statistika kategooriaid. Neid asju saab lahendada, need on selgelt Euroopa Liidu pädevuses. Frontexi roll, EASO roll, koostöö liikmesriikidega, Eurostatiga selleks, et ühtlustada kategooriaid ja selleks ka, et iga laps tõesti registreeritaks äh, sama kategooria all. aga nüüd edasi minnes, siin kodakondsusetus ei ole mitte ainult pagulaste ja sisserändajate probleem laste puhul. see on lihtsalt äh, nüüd tõusnud esile, aga meil on juba, juba palju lapsi, kes on praktiliselt jäänud sellesse vaakumisse Eestis, Lätis või ka Itaalias, Rooma lapsed või Balkani riikides lapsed, kes äh, liiguvad palju ja kes, äh, vastuseks Jean Lamberti küsimusele, kes isegi pöörduvad tagasi pärast keerukaid menetlusi ikkagi kuulub, on nad kodakondsusetu ja puudub määratlus. paljud on Balkani riikidest tulnud, läinud Lääne-Euroopasse, sealt tagasi pöördunud, on saanud mingisuguse läbipääsuloa, kuid laste tagasipöördumiseks me leiame vahendit, aga me ei leia nende staatuse määratlemiseks mingeid vahendeid, nii et siin on tõsine lõhe. nüüd kolm näidet siinkohal. kes need lapsed on? kolm suurt rühma tegelikult praegu, kellele tuleks keskenduda, kes vajavad kiirelt poliitilist tähelepanu. kõigepealt üleval, siin on üks kolmastane tüdruk, Siba on ta nimi, tema ema on süürlanna, isa on surnud, ta sündis teel, vanematel polnud mingisugust võimalust nende abielu legaliseerida enne riigist lahkumist ja nüüd Süüria seadused ei võimalda emadel kodakondsust edasi anda, siis kolmeaastane Siba on nüüd Saksamaal ja ta on kodakondsusetu ja kui me ei leia mingit praktilist lahendust, siis ei saa ta oma põhilist õigust, oma kodakondsust ja ta ja tema õigusi seega rikutakse ja ilmselt ka kogu tema elu. nüüd kaksikud paremal pool, Bram ja Aleksandra, nemad mõlemad sündisid Hollandis, nende ema oli inimkaubanduse ohver, ta toodi Hiinast Hollandisse Äh, ta sõitis pool maailma läbi, aga ka ta ise ei olnud Hiinas registreeritud. tema ise on kodakondsuseta ja tal ei ole mingisugust võimalust anda ka tema lastele kodakondsust, sest seadustes on lüngad. kui ta ise Hiinasse tagasi ei pöördu, mida teha ei saa, siis ei saa tema lapsi ka registreerida ja nad on teadmata kodakondsusega ja see olukord on ummikus ja vasakul pool, et millisel määral me äh, roomade integratsiooni vallas pingutame vasakul, on Besim, kes on albaanlane tegelikult ema poolt, aga ta sündis Kreekas. ja kuna registreerimine oli kulukas, siis, siis see naine läks Kreekasse tagasi. isegi oma, naine on koduriigis tagasi, aga ta ei saa last seal kuidagi registreerida. järgmine kodakondsusetus ei ole, on probleemiks Euroopas sündinud või viibivatele lastele, olgu nad siis hiljuti saabunud või alati siin elanud. Euroopa peab siin oma rolli etendada ja kindlasti parlamendil on siin tähtis roll selleks, et ka väljaspool Euroopat see fookusesse tõsta. see muudab arusaadavaks, kui palju need asjad on seotud omavahel, on miljoneid lapsi maailmas tegelikult, kes sünnivad, kasvavad üles ilma selleta, et nad oleks kunagi registreeritud ja tänu rändmeprismale näeme me seda ühtäkki. nüüd on sellest saanud korrakaitsega probleem, mitte ainult enam laste probleem. Mukasa, Uganda naine, oli vapper, läks kohtusse pärast seda, kui te, kui tema kolmeteist aastat tütart vägistati, kuid talle, ta ei, talle keelduti õig-, õigusemõistmisest, sest ta ei suutnud oma tütart tütre olemasolu tõestada ja, ja nii ja, ja kohtulahend jäi ära, sellepärast et teda ei olnud kunagi registreeritud, seega kodakondsusetuse probleem on väga reaalne, väga konkreetne probleem. see viib äh, pika jada äh, õiguste rikkumiseni, nii et sellega on tõesti kiire ja edasi liikudes, kas me saame sellele lõppu teha? jah. kas me saame need lüngad sulgeda äh, sündide registreerimisel? jah. arvude osas lüngad on tegelikult mõnikord väikesed, näiteks Balkani riikides, Euroopa Liidul on siin väga aktiivne roll läbi laienemisprotsessi, roomade kaasamise ja paljude investeeringute läbi. siin on roma lapsed, kes on sündinud Bosnias või kohalikud lapsed, kolm-neli protsenti on vahe ainult. see on nelikümmend tuhat last. kas me tõesti ei saa seda lünka täita, muidugi saame, või Kosovo, siin on mõned tuhanded lapsed kui me kulutame viis riiki selles riigis, me juba teame, kes nad kõik on, nii et see kõik on tehtav, aga, aga mingil põhjusel ei, puudub huvi institutsioonidel ja see on üks äh, võimalustest, äh, mis on Euroopa Liidu ees nüüd, kus me tegeleme laienemisega, suhtleme siseministeeriumitega, ärgem rääkigem ainult siis õiguskaitsest või rändest, räägime ka sellest, et kodakondsusetus on ka äh, kõikides inimõiguste dialoogides, assotsiatsioonilepingutest ja et see on lahe, lahutamatu osa tagasivõtmislepingutest ja igasugustest rändekokkulepetest ja need on konkreetsed asjad, millega edasi minna ja nüüd järgmine slaid. ma ei tahagi palju selle kohta öelda, palju on juba ära öeldud. kodakondsuse määramise menetlused on väga olulised, aga mitte ainult Euroopas. Defco loodetavasti ja DigiHome EAS samuti osalevad protsessis ja selleks, et mõelda, kuidas saame ka toetada neid riike, mis on väljaspool Euroopat, selleks, et nemadki töötaks välja kodakondsusetuse määramise menetlused. see on laiem pakett, äh, rände algpõhjused, lastekaitse, laste õigused ja viimane märkus, ma arvan, <clears throat> UNICEF ja UNHCR on ühendanud taaskord jõupingutused. eelmisel aastal moodustasime koalitsiooni selleks, et tõsta partnerite teadlikkust, selleks, et tähelepanu juhtida laste kodakondsusetusele Norra, Holland, Albaania, Rumeenia, Serbia, India, Makedoonia, Kosovo ja mõned liikmesriigid on kasutanud sihis, sihtmärgilisi jõupingutusi Äh, millest alustada, Euroopa rändeagenda läbivaatamine, Rooma integreerimise raamistik on üks võimalus, ül-, ülemaailmne rändepakt, see on Euroopa Liit osaleb samuti, kuidas me ülemaailmselt tegeleme rändeprobleemidega, see on üks võimalus, laste kaitse rändes, kommunikatsioonist teatisest juba mainiti ja parlamendi roll on see, et aasta lõpus komisjon annab teile aru ja liikmesriigid samuti räägivad äh, rakendamisest. ja kõik, äh, kõik, kõigi meie jaoks on äh, usaldusväärne statistika, ilma selleta me kuidagi edasi minna ei saa. suur tänu ja järgmisena kohe Äh, saab, järgmisena saab sõna proua doktor Laura Van Vaas äh, Kodakondsusetuse Kaasatuse Instituudist. suur tänu selle võimaluse eest tänasel kohtumisel osaleda, meie öö, äh, läheneme kodakondsuse temaatikale üleilmsel tasandil ja keskenduks siis sellele, mida me oleme teinud viimase kahe aasta jooksul laste ähm, kodakondsusetuse problemaatika vallas. mul on kolm põhilist rõhuasetust, pal-, kõigist on räägitud juba täna veel miks, kuidas äh, ja mis. rääkides kõigepealt, et millest me räägime. me räägime sellest, et tuleb ennetada laste kodakondsusetuks jäämist, aga me peame rääkima positiivsetest äh, meedetest. me peame aru saama sellest, et igal lapsel on õigus kodakondsusele ja räägiksin natukene, mis on nende kahe lähenemise vaheline erinevus Verena ja teised juba rääkisid sellest, kui oluline on laste jaoks kodakondsus. see on äh, lapstel, see annab lapsele õigused osaleda ühiskonnas, laienevad siis ka teised laste õigused ja oluline osa ka sotsiaalsest identiteedist ja seega, kui laps jääb kodakondsusetuks, tekitab see ebakindlust ja haavatavust me peame aru saama, et äh, seda ei ole võimalik äh, lahendada lapse vanemaks saades, me ei saa öelda, et äh, kui teist saab, kui sinust saab suur, siis on maailm ilusam ja sa saad kodakondsuse. tegelikult mida vanemaks lapsed saavad, seda raskemaks asi muutub ja paar sõna siis olukorra kohta Euroopas. milles seisneb see probleem täna Euroopa kontekstis? ja miks kodakondsusetus mõjutab lapsi, kes erinevatel põhjustel peaksid tegelikult olema eurooplased. üks olulisi punkte on see, et meil ei ole siseriiklikus seadusandluses turvaklausleid, mille alusel kõik lapsed saaksid kas sünnihetkel või nii kiiresti kui võimalik pärast sündi kodakondsuse on terve rida liikmesriike Euroopa Liidus, kelle, kellel on turvaklauslid ainult nende laste jaoks, kes on selle riigi territooriumil sündinud kodakondsuseta vanematele. see puudutab ainult osasid lapsi, kes ei, ei saa pärida kodakondsust, see läheb tegelikult kodakondsusseaduse loogikale vastu ja eirab seda, et on teisi juhtumeid ka, mille pärast lapsed ei saa sama kodakondsust kui nende vanemad nii et äh, mõned kontseptsioonid on lihtsalt äh, valesti ja halvasti koostatud ja tuleb üle vaadata. isegi nendes riikides, kus turvaklauslid on hästi paigas, on nende turvaklausliste rakendusele võtmine lonkamas. enamus laste jaoks, kes sünnivad äh, Euroopas täna, Nende jaoks on kodakondsus väga lihtne asi, saadakse kodakondsus läbi vanemate ja kõik on korrapärane, aga kodakondsuseta laste puhul tuleb võtta kasutusele teine menetlus pädevatel asutustel peab olema äh, ülevaade seadusandlusest äh, ja need, nendest tehnilistest turvaklauslitest, nad, neil on vaja teadmisi selle kohta, et kuidas äh, üldse aru saada, millise olukorraga on tegemist, milline menetlus kehtib, kõik need eeldavad ka teatud positiivse energia loomist nende turvaklauslite ümber, sest muidu ei ole nendest abi. Verena juba rääkis sellest, et on ka selliseid juhtumeid, kus laps on tegelikult saanud kodakondsuse Euroopas, aga tal ei ole tõendit selle kohta, näiteks nendel ei ole juurdepääsu sünniregistrile, ei saa sünnitunnistust, sünnitunnistus on tihti oluline identiteeti tõendav dokument, isikut tõendav dokument, aga jääb paljudes riikides välja andmata ja kokkuvõtvalt siis ja lisadaks, lisaks sellele, mida ütles proua Vaider asi on selles, et on lapsi, kes on Euroopas sündinud ja kellel peaks olema kodakondsus. kas siis sellepärast, et rahvusvaheline kohustus on riikidel või seadusesse nii tuleb või seaduse kohaselt on nad juba saanud selle kodakondsuse, aga neil puudub kodakondsust tõendav dokument. samu, samas on aga ikkagi nad silmitsi kodakondsuseta ehk teisisõnu, pole neil ka siis Euroopa kodago-, Liidu kodakondsust, sest et Euroopa Liidu kodakondsus on võimalik ainult siis, kui sul on liikmesriigi kodakondsus, nii et see on see asi, millest me räägime. ja nüüd siis, kuidas seda olukorda lahendada? tegelikult on see üsna selge. me teame, kuidas kodakondsuse seadusandlus toimib, me teame, millised on meie rahvusvahelised kohustused. ja seega isegi kui meil ei ole äh, selget statistikat äh, ja täielikku statistikat, teame me, mis tegelikult tuleks ette võtta laste kodakondsusetuse puhul. üks oluline dokument on tuhande üheksasaja kuuekümne esimese aasta kodakondsusetuse vähendamise konventsioon ja on oluline, et seda konventsiooni hoitakse alal. üheksa Euroopa Liidu liikmesriiki ei ole veel osapooled ja loodetavasti äh, Äh, see viga eemaldatakse varsti, aga oluline on see, et viis äh, sellest üheksast riigist omab tegelikult siseriiklikus seadusandlus turvaklausleid oma las-, territooriumil sündinud laste kodakondsuseta kaitsmise eest. ja seega ei olegi neil vaja rahvusvahelisel tasandil millegagi liituda, et siseriiklikul tasandil probleem lahendada. aga mis on veelgi olulisem võib-olla, on see, et kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikidel on kohustus äh, kõikide laste õigus kodakondsusele äh, realiseerida seda läbi inimõiguste konventsioonide, sealhulgas näeb seda ette laste õiguste konventsioon. ja seega äh, vaatamata sellele, et kas on ratifitseeritud äh, kodakondsust puudutavad rahvusvahelised konventsioonid või ei, on liikmesriigid kõik endale võtnud kohustuse äh, lastele tagada õigus kodakondsusele ja see on laste õiguste konventsioonist tulenev. ja siin kehtivad sellised põhimõtted nagu lapse parima, lapse huvid ja Eh, laste õiguste kaitse. laste õiguste konventsioon mängib järjest suuremat rolli selle rahvusvahelise normi rakendamisel ja võib-olla on oluline märkida siinkohas, et kuusteist kahekümne kaheksast Euroopa Liidu liikmesriigist on juba saanud CRC eh, komisjonist eh, ka soovitused selles küsimuses see on siis laste õiguste komitee. sealhulgas sellised soovitused näiteks nagu äh, kodakondsuse andmise põhjused nende territooriumil toimunud, sündinud lastele Tšehhi, Itaalia, Eesti ja teised on sellise soovituse saanud. ja tuleb äh, tunnistada seda, et meil on olemas juba siduvad kohustused inimõiguste osas ja tuleb pilk suunata ka suunisteks teistesse äh, raamistike, teistele raamistikele, näiteks jätkusuutlikud äh, arengueesmärgid, mis äh, samuti rõhutavad seda, kui oluline on identiteedi andmine, sealhulgas sünnitunnistuse andmine kõikidele sündinutele. see hõlmab tervet maailma, sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriike ja loomulikult uuringud, mis on ka täna tulnud tutvustamisele, kus on välja toodud kõige parem praktika ja ÜRO inimõiguste volinik on äh, juba pika kampaania ajal selgitanud äh, äh, seda mehaanikat, millega võidelda laste kodakondsusetuse vastu. ja veel viimane osa minu esitlusest. täna on räägitud väga palju sellest, et millised riskid kaasnevad sellega, et järjest rohkem on Euroopa Liidus lapsi, kellel ei ole kodakondsust eriti arvestades praegust rändekonteksti ja selle tagajärgi. minu meelest on oluline mainida siinkohal ka seda, et sellele tähelepanu pöörata, sellele pööratakse täna järjest rohkem tähelepanu. ja see tähendab seda, et tegelikult me näeme rahvusvahelisel areenil teatud mobiliseerumist ja sellega lainega võiks kaasa minna ka Euroopa Liit, on äh, kodanikuühiskonna poolt käivitatud äh, kampaaniaid, ÜRO kampaaniad, Verena poolt mainitud koalitsioon, mis puudutab konkreetselt laste õigust kodakondsusele kampaaniat ja teisi algatusi on ka. kuid lisaks nendele nii-öelda positiivsetele algatustele ja sellele mo-, öö, tähelepanule, mis see tekitab, tuleb mõelda tõesti sellele, et on murettekütte, et need arvud kasvavad. rände kontekst on seda osuliselt põhjustanud ja sellest on täna väga palju juba räägitud ja seega ma sellesse ei süüviks, aga üks probleem praegu on veel kujunemas, nimelt Türgi kodakondsete olukord väljaspool Türgit, kes väga paljudel juhtudel jäävad oma kodakondsusest ilma Äh, pärast eelmisel aastal toimunud äh, läbikukkunud riigipööret. sada kolmkümmend kodanikku on saanud käsu rii-, Türki tagasi pöörduda kolme kuu jooksul, kui nad seda ei tee, siis võib valitsus oma ähm, seadusega võtta nendelt kodukondsuse ja järjest rohkem on kuulda sellistest juhtumitest, et, et Türgi kodanikud, kes elavad välismaal, on jäänud ilma konsulaarteenustest kaheksasada sellist juhtumit oleme me dokumenteerinud, seitsekümmend kuus nendest on seotud äh, sellega, et äh, ei ole inimesele antud äh, või ei ole mm, Türgi kodanikele sündinud vast sündinutele antud passi või isikutunnistust, nii et muret on ja see tähendab seda, et Euroopa Liit peab kindlasti võtma neid muresid väga tõsiselt. suur tänu! mulle tundub, et et äh, me peame tõesti hoidma pidevalt kella silmas, äh, muidu saadikud meil lahkuvad ja teeme lühidalt, äh, sest muidu ei ole kedagi, kes küsimusi küsiks. ja üks voor on ju meil veel ees, järgmisena saab sõna Margaret Tuite Euroopa Komisjonist ja ta koordineerib laste õiguseid aastast kaks tuhat üksteist Euroopa Komisjonis äh, üksuses, äh, mis vastutab inimõiguste eest äh, justiitsasjade peadirektoraadis, nii et proua Tuite, sõna on teil. suur tänu, esimees, ma teen nii lühidalt kui võimalik. mis puudutab Euroopa Nõukogu, siis üheksateistkümnendal mail võeti Strasbourgis vastu ähm, laste õigustest rände kontekstis, kus räägitakse erigrupi loomisest äh, aastal kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist ähm, kodakondsuseta laste äh, huvideks. kaks tuhat kuusteist Iirimaa immigratsiooninõukogu tõi esile ühe konkreetse lapse juhtumi, saatjata alaealine, tema Äh, kodakondsuse saamiseks kuus aastat aega, kokku kaksteist aastat pärast seda, kui ta jõudis Iirimaale. ja seega me näeme Iirimaa puhul näiteks seda, et need, kes tulevad lapsest peast Iirimaale, nende puhul ei ole tagatud mitte mingisuguseid garantiisid, äh, ainult nendele siis on tagatud garantiid, kes sünnivad Iirimaal. mis nüüd puudutab ad hoc äh, pädevusi, siis sellel on väga-väga suur mõju ja tihti on olnud isegi nii, et ühe pere lapsi koheldakse riigi poolt erinevalt ma keskenduksin väga praktilistele küsimustele. me kavatseme käivitada ühe väiksema mahulisema uuringu, et kaardistada Rooma laste õigused ja kodakondsusetus on üks nendest teemadest, millele me keskendume. see hõlmab nii Euroopa Liidu liikmesriike kui ka laienemisriike Euroopa Liidu teatis kaheteistkümnendast aprillist aastast kaks tuhat seitseteist on siin juba esile kerkinud ja me viitame kodakondsusele ka selles, lähtume paljuski sellest, mida on teinud ÜRO selles valdkonnas ja novembris toimunud foorumil, mis puudutas äh, laste õiguseid, on ka sellest, mil-, see, millest me oleme lähtunud, praktilised meetmed mis puudutab nüüd kiiret identifitseerimist ja kaitset, selles osas me tuletame meelde, et rändepäritolu lapsed tuleb identifitseerida ja registreerida, meil on vaja ühtset äh, andmekogu üle terve Euroopa Liidu selleks, et tagada see, et oleks teada, kas laps on oma vanematest eraldatud, kas ta on saatjate alaealine või on tal, või on ta ilma perekonnata, me teame, et kodakondsuseta lapsed ei ole alati registreeritud. laps, lapsed peavad olema prioriteedid kõikides piirimenetlustes, lapsed, kes on kodakondsuseta, sellest juba räägiti satuvad mitmekordse diskrimineerimise alla, sealhulgas ka soopõhise diskrimineerimise alla. nüüd piisavad vastuvõtutingimused Euroopa Liidus. siin me rõhutame seda, kui oluline on juurdepääs õigusele ja tervishoiule vaatamata staatusele. seda me ütleme terve selle kommunikatsiooni teatise, vabandust, vältel me räägime ka staatuse määramise menetluskorrast, mitte ainult varjupaiga kontekstis. kõigepealt äh, staatuse määramise menetlus peaks olema prioriteet ja äh, saatjate alaealistele kostja seadmine ja Euroopa kostjad äh, e eestkostjate võrgustiku loomine on üks meie prioriteetidest. me julgustame liikmesriike tagama seda, et äh, staatuse määratlemise menetlused oleksid paigas ja äh, eri- ja eriti mere- ja eraldi menetluskord nende laste jaoks, keda ei ole võimalik kuhugi tagasi saata ja kes on juba teatud perioodi selles riigis viibinud. ja loomulikult me koordineerime tegevust ametkondade vahel äh, ja ka soovitustega, mille me oleme teinud liikmesriikidele ja nüüd Euroopa Liidu rahas, äh, rahalised vahendid. me eeldame, et on tulemas mingisugused ettepanekud äh, ka kodakondsuseta laste osas, me oleme selgelt öelnud, et hange, mille me käivitasime, hõlmaks ka kolmandate riikide kodakondsuseta inimesi, sealhulgas sisserännanud lapsi, kes on riigi hoolekande all ja kolmandate kodanike, kolmandate riikide kodanike kodakondsuse määramise küsimus tuleb lahendada. see peaks olema rutiinne protsess ja öö, osa öö, lihtsustatud lähenemisest. me teame, et kui lapsed on aastaid riigi hoolekande all, teinekord ei tehta nende ähm, elamisloa õiguse osas mitte midagi ja meil on siin eraldi sees äh, ka siis kodakondsusetuse kohta peatükk. ja nüüd andmed ja kommunikatsioon äh, selles osas, äh, me oleme jõupingutusi teinud selleks, et lapsed oleksid kogu selles protsessis paremini nähtavad ja loodetavasti mingid tulemused on varsti ka tulemas. suur tänu, Margaret! Läheme nüüd edasi. kuivõrd tegemist on ühiskuulamisega petitsioonide komisjoniga, tervitame siin ühte petitsiooni esitajat, petitsioon null null seitse kuus murd kaks tuhat seitseteist, Chris Nash, kes on äh, siin äh, kahel põhjusel, nimelt äh, kõigepealt on ta petitsiooni esitaja ja samas on ta ka eksperdina meil täna siin, sest et ta on Euroopa kodakondsusetuse võrgustiku äh, ka tegev ja väga oluline on äh, selle võrgustiku nimel Euroopas äh, kodakondsusetuse eemaldamine laste seas nõuab, et liikmesriigid võtaksid vastu kõik konventsioonid ja kirjutaksid alla ja ratifitseeriksid need ja lastele, kes on sündinud Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja kellel muidu ei oleks kodakondsust, tuleks nii kiiresti kui võimalik pärast sündi anda selle liikmesriigi kodakondsus ja et nad tuleb kanda sünniregistrisse, selleks et vältida äh, kodakondsusetus, ma ei tea, miks ma seda ette loen, ütleb härra esimees, sest teie ilmselt ütlete seda kõike ise, aga mina neid ei kirjuta, peaksin hakkama ise kirjutama, aga nagu ma aru saan, kogu see jutt, mille ma nüüd siin ette laulsin, selle tegelikult te ütlete ära ise paari hetke pärast. nagu ma saan aru, te näitate meile väikese, väikest videoklippi ka. Um, I was anyway planning to depart from my suur tänu teile, esimees, tulin Eh, oma ettekande juurde kohe, et eh, võtaksime äkki kiiremini niimoodi, et eh, saame kiiremini läbi ja saame veel liikmete küsimust ka kuulata, aga esitan, esindan siin oma organisatsiooni sada kümme liiget mitmekümnes riigis ja inimesed, kes on petitsioonile alla kirjutanud selleks, et kutsuda, teha lõpp laste kodakondsusetusele, kui tegime algust kaks tuhat kümme oma liikumisega, siis me ei uskunud kunagi, et nii palju tuleb meie taha huvitatuid, aga tundub, et äh, see laiemale publikule huvi pakub ja nende äh, signaaliga, nende poolt ka saab väga tugeva vastukaja. ma ei hakka siin ette lugema selle petitsiooni teksti, aga räägin, mikspärast me üldse petitsiooni koostasime. kaks tuhat viisteist, äh, pärast seda, kui ilmus välja raport nimega Ükski laps ei peaks olema kodakondsuseta, saime me aru, et riigid peaksid tagama kodakondsuse oma pinnal sündinud inimestele, vastupidisel juhul jäävad nad äh, kodakondsuseta. selleks aga, et seda saavutada, on esiteks vaja seda, et riigid saaksid aru, et probleem on ja tänase kuulamisel äh, saime me väga mm, hea arusaama sellest, kus kohas on toppama jäädud, lahendus on väga lihtne. lihtne on see, et õiguslikud muudatused on teha, need ei kuluta maksumaksja raha ja oluline on see, et äh, tehtaks selgeks, kes saab kodakondsusele ligipääsu ja, ja edasi on meil vaja ka rakendamispraktikat, praktikat, siin on mitmed head punktid äh, mainitud äh, eelkõnelejate poolt Laura äh, Verena ja Margaret ütlesid seda ja äh, nende laste vanemad, äh, kui nad on kas kodakondsuseta või nad ei saa oma kodakondsust edasi anda oma lastele. aga petitsiooni loomise eesmärgiks oli see, et kodakondsuseta lapsed oleksid meie arutelu keskpunktiks ja ma tahaksin näidata nüüd lühikest filmi lastest, kellega me, keda me uurisime oma uurimistegevuse jooksul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 So I think the uh, stories of Eric, Andrea and Maria really showed the dev-, the dev-. Ehm, need lood näitavad väga selgelt, et äh, kuivõrd äh, muserdav on äh, kodakondsuseta lapsena üles kasvada, mitte lihtsalt sellepärast, et nad ei saa ligipääsu oma õigustele, aga nad ei saa kasutada oma täit potentsiaali. ükski laps ei tohiks olla kodakondsuseta ja see ei ole mitte kellegi huvides. Euroopa Liidu põhiõiguste harta ei ütle, et on õigus riiklusele või rahvusele, aga äh, kahekümne kuues äh, lõige ütleb, et vaja on kaitsta lapsi ja tagada nende parimad huvid. ja ma arvan, et see oligi põhjus, mikspärast parlamendi äh, laste õiguste rühm niivõrd huvitus sellest teemast ning me korraldasime ka kolm eelnevat kohtumist Euroopa Parlamendiga selles töörühmas ja oluline on, et Euroopa Liidu õigust oleksid üldisemalt tagatud, me peame tegutsema ja me oleme võlgu seda mitte ainult Mariale, Andreale ja Eerikule selles videoloos, aga äh, ri-, rahvuseta, kodakondsuseta lastele, keda on tuhandeid Euroopa Liidus üldiselt. ja läheksime siis arutelu juurde, kuni veel on parlamendiliikmed kohal. suur aitäh, Kris, ütleb esimees, suur aitäh suurepärastele esinejatele selles paneelis. Läheme kohe kiirelt edasi sellepärast et kaks kõnelejat on veel ja Kris, teie juurde tuleme ka tagasi veel. oodake ära. härra Ammikens tahtis esitada kiiresti küsimuse. jah, suur aitäh teile, esimees. minu küsimus Äh, puudutab seda, et äh, Raimond Velnis, äh, Läti president, ütles mais käesoleval aastal, et kodakondsus tuleb anda mittekodanikest lastele. muidugi see avaldus on väga positiivne, aga mina ei ole väga optimistlik, miks siis? sellepärast, et küsimus puudutab selle hea tahte realiseerimist. mina olen endine ajakirjanik ja minu mälus on tegemist nüüd nelja Läti, neljanda Läti presidendiga, kes tuleb välja sellise avaldusega, aga äh, kodakondsust pole veel antud. üheksakümne viiendal aastal Lätis võttis Rahvusparlament vastu äh, nende äh, endiste Nõukogude Liidu kodanike suhtes, kes ei ole Läti kodanikud või ühegi teise riigi kodanikud. see seadus reguleerib nõndanimetatud mittekodanike staatust ja see, et äh, Nõukogude Liit kukkus äh, kokku tagasi äh, rohkem kui veerand sajandit tagasi, ei ole seganud üldse aspekti, et kodakondsusega inimes-, kodakondsuseta inimesed endiselt elavad, meie hulgast kuus tuhat last, rohkemgi veel, on Lätis ja, ja elatakse niimoodi. minu küsimus, mida saab Euroopa Parlament teha selleks, et olukorda muuta? mittekodanikest laste, mittekodanikest vanematele sündinud laste staatuse kohta Lätis kas keegi kõnelejatest tahaks vastata sellele küsimusele well,? Can... Um, ma kujutan ette, see küsimus, äh, mida me võime nüüd teha, meie järeldustes peaks see olema mm, proua Stanovka viitas ka sellele, see on juba pikka aega selline habemega lugu, aga võib-olla tahate vastata või ootame ära veel kaks ettekandjat, sellepärast et meil on endiselt kaks ettekannet siin veel teha, mis puudutab petitsiooni ning ka äh, nende inimeste kaitset. ma tean täpselt, et on neljapäev, ütleb esimees, neljapäev on tõesti päev, kus äh, liikmed peavad minema rongi ja lennuki peale, sest muidu on nad siin kinni, nagu mina näiteks homme siinsamas. härra Mavikins, kas võime asja korraldada siis niimoodi, et läheme lihtsalt järgmiste ettekannete juurde edasi ja siis äh, saate teie äh, ehk järeldada midagi, mida te tahaksite lõpetuseks öelda? Melanie Kana järgnevalt siis äh, kes on ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametist äh, ja räägib äh, äh, kodakondsuseta inimeste kaitsest. annan teile neli minutit kõneaega, ütleb esimees. jah, suur aitäh ja ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti poolt tahaksin ma anda, tänada täna, täna hea võimaluse eest rääkida sellel kuulamisel. ma püüan teie nõuannet järgida. Äh, esimees, mul oli kümme minuti jagu märkmeid, mõned asjad on siin juba kaetud ka teiste kõnelejate poolt, aga äh, kappan läbi siin need kohad, äh, püüan lisada mõnedesse kohtadesse infot, kus arvan, et see on vajalik ja edasi saan tulla välja ka soovitusega Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks esiteks ma arvan, et enamik inimesi siin teab, et aastal kaks tuhat kaheksateist meie amet viis äh, läbi ambitsioonika äh, kampaania, äh, mis puudutas siis kodakondsuseta inimeste arvu vähendamist drastiliselt aastaks kaks tuhat kakskümmend neli, lõpetada see üldse ära ja läbi resolutsioonide ja raportite on püütud seda ka teha. mul on hea meel, et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta teises pooles peame me kõrgetasemelise konverentsi, sellepärast et öelda, et oleme jõudnud kodakondsusetuse kampaanias poole peale, toetame Euroopa Liidu ja liikmesriike, et nad tuleksid väga konkreetsete saavutuste ja lubadustega teha rohkem sellele kõrgetasemelisele kohtumisele ning läbi välisteenistuse ja Euroopa Liidu institutsioonide julgustada ka teisi täpselt sama asja tegema. mis puudutab äh, meie paneeli teemat äh, inimeste, kodakondsuseta inimeste tuvastamine ja kaitsmine Euroopa Liidus tahaksin rääkida mõningatest väljakutsetest, mõned on juba ära mainitud ka. esimene äh, puudutab äh, selle staatuse määramise menetlust. ma saaksin rõhutada siinkohal vaid seda, et kõik, peaaegu kõik liikmesriigid äh, on viiekümne neljanda konventsiooniga liitunud, mis puudutab kodakondsuseta inimeste staatust, esi-, üks ainukene erand Malta, Poola ja Küpros ning Eesti, neli riiki kui need erandid äh, oleks võimalik eemaldada, siis oleks see kindlasti kaks tuhat üheksateist aasta kõrgetasemelise ähm, aasta tippkohtumise jaoks oluline. Need, kes on liitunud konventsiooniga, on öelnud, et teatud standardi järgi neid inimesi koheldakse, aga viiekümne neljanda aasta konventsioonis ei ole väga selget kohustust äh, määramismenetlust teatud moel ellu viia, on selge, et kodakondsuset võtta, inimesed tuleb tuvastada oma territooriumil niimoodi, et nad saaksid õigusliku staatuse, milleks neil on õigus. seetõttu on üsna üllatav ja ka üsna äh, suur rakenduslõhe, et ainult käputäis liikmesriike tänapäeval või tänasel päeval on äh, menetluse äh, kokku leppinud sellisel moel. meil on hea meel nende riikide üle, kes on saavutanud seda Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Ungari, Läti ja Ühendkuningriik, aga on vaja ära teha rohkemat selleks, et tagada, et head määratlemise menetlust oleksid paigas kogu Euroopas. mis puudutab ressursse, siis keegi siin täna juba ütles, et pagulaste ülemvoliniku ametil on käsiraamat, mis puudutab kodakondsusetuse teemasid ning aitab määratlusse menetluse loomisel. me oleme seda täiendanud, eelmisel aastal tegime seda ja meil on uus dokument, mis puudutab heade praktikate kokkutoomist kodakondsusetuse määratlemise praktikas. loodetavasti saab, saab see teile abiks olema. üks asjadest, millest ei ole palju räägitud, sellepärast et väga vähe räägitakse üldiselt kodakondsuseta äh, inimestest äh, Euroopa Liidus, on see, et paljud inimesed äh, peaksid saama ligi äh, asüülisüsteemile, kuigi neid keegi äh, tagasi ei kiusa, kui nad sinnapoole pöörduvad, siis äh, see on liigne koormus äh, asüülisüsteemidele, mis mõjutab nende tõhusat haldamist ning kodakondsusetuse inimesed ei saa osa sellest kaitsest, millel neil on õigus ning nad ei saa panustada ka nendesse ühiskondadesse, kus nad elavad. sellega seotud väljakutse on erinevad registreerimispraktikad, mida oleme näinud äh, Euroopa Liidus tervikuna äh, inimeste äh, puhul ka rände kontekstis. mõned riikides on keegi kodakondsuseta, sest ta ütleb, et ta seda on, teised nõuavad dokumentides tõendeid. dokumente inimestel tavaliselt ei ole ja mõningatel riikidel ei olegi võimalik üldse kedagi registreerida kui kodakondsuseta isikut. Need erisused on asjad, millest tuleb kuidagi ühtselt jagu saada ja andmed panevad muretsema, sellepärast et kümnekordselt on kasvanud nende inimeste arv, kes äh, tahavad asüüli taotleda ja nende äh, riik, nende kodakondsus on teadmata neliteist äh, liikmesriiki kasutavad teadmata äh, rahvuse kategooriat, üle kahekümne tuhande on olnud neid inimesi aastal kaks tuhat kuusteist. arv kasvab järk-järgult igal aastal, mõned nendest inimesetest on kodakondsuseta ja riigil on vajalik kindlasti saada korralikku informatsiooni selle kohta, kes on nende territooriumil. inimeste registreerimine kodakondsuseta isikuteks on oluline ja see peaks olema oluline kogu Euroopa Liidu üleselt. ja lõplik aspekt, mida ma tahaksin veel kiiresti puudutada, on see, et äh, arusaamadest ja teadmistest on puudu inimesed, kes pagulastega töötavad, mis on täpselt kodakondsusetus, sealhulgas politseiametnikud, asüüliametnikud, äh, Frontex, äh, ka tõlgid, äh, Perekonnasisuameti töötajad ja nii edasi, nii edasi. ja ma arvan, et Euroopa Parlamendi institutsioonid saaksid siin osas aidata ja üks asi veel, mida ma selle lõhe kohta tahtsin öelda, on see, et see viib vääriti arusaamiseni. keegi mainis, et kodakondsusetuse äh, määramise menetlus äh, segab äh, asüüliprotsessi, see ei ole õige Prantsusmaal. kus on kõige vanem selline praktika kodakondsuseta inimeste arv, kes ennast niimoodi arvele võtavad, on olnud kogu aeg stabiilne, umbes kakssada inimest aastat, aastas. Need riigid, kus on väga palju asüülitaotlejaid tulnud, on ka kodakondsuseta inimeste arv jäänud üsna mm, väikeseks. nii palju tahtsin tuvastamise ja kaitse lõhede kohta öelda siin. ma ei ole rääkinud ennetamisest ja vähendamisest ja ma ei hakka siin detailidesse ka laskuma, aga ütlen lihtsalt, et Euroopa Liit saaks aidata, julgustades liikmesriike liitumaks ja tegutsemaks kuuekümne esimese konventsioon, aasta konventsiooni tingimustes üheksa liikmesriiki, nagu täna öeldi, ei ole selle konventsiooni osad. see on kullastandard ja annab kaitseklauslit ka Äh, kodakondsuseta inimeste jaoks. ja täiesti üllatav on, mu arust Kris vist ütles juba, et äh, rakendamine isegi nende osapoolte osas, kes on sellega liitunud, selle konventsiooniga, ei ole väga hea. siin muidugi üks asi on, et esiteks peaksid kõik liituma kuuekümne esimese aasta selle konventsiooniga, aga teiseks äh, need kaitseklauslid tuleb rakendada ka praktikas hästi. näiteks kodakondsuse peaksid saama inimesed, kes oleks muidu sündinud äh, selle riigi territooriumil kodakondsuseta. lõpetan tehes neli konkreetset soovitust. esiteks, need liikmesriigid, kes ei ole kodakondsuseta isikute konventsiooni osad, neid peaks julgutama sellega liituma. vastavalt Euroopa Liidu lubadusele kaks tuhat kaksteist kõrgetasemelise konverentsi äh, osalistel New Yorgis kaks tuhat kaksteist. Äh, sellest ajast, kui lubadused tehti, ei ole samas keegi aga viiekümne neljanda aasta konventsiooniga enam liitunud, see on pettumust valmistav. siis menetlused, mis peaksid meid äh, aitama konventsiooniga liituda ja seda praktikas rakendada. edasi, liikmesriikidele peaks soovitama tuvastama ühtselt äh, registreerimissüsteemide läbi konsensus, kodakondsuseta inimesi äh, kodakondsuseta isikut peaks tuvastama tema enda sõnade kohaselt, nii nagu kellegi kodakondsust tuvastatakse tänapäeval tema sõnade järgi ning neid probleeme peaks kindlasti süvalaiendama ka õiguste kaitse, rände ja muudesse küsimustesse. ning lõpetuseks eh, Euroopa Liidu institutsioonid, eh, sealhulgas eesistuja, komisjon, nõukogu ja parlament mängivad olulist rolli, mitte julgustamaks neid protsesse parandama üleilmselt ja eriti, kui me peame silmas kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eh, kõrgetasemelist üritust heade praktikate jagamine on üleline selle, on üleoluline selleks, et me saaksime edukalt äh, tõmmata joone alla sellele kõrgetasemele konverentsile, aitäh! suur aitäh ja aitäh nende konkreetsete äh, aspektide eest ja, ja konkreetsete järelmite eest. nüüd äh, Toomas Moona Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametist, palun! jällegi aja suhtes, nagu näete, ei ole meil üldse liikmeid siia alles jäänud, nii et kuus minutit, kui saate kõneleda, oleks meile abiks, sest vastasel juhul te lihtsalt räägite minuga, mis on ju ka okei okay.. ja muidugi veebiülekanne kehtib edasi, aga hea meel oleks, kui meilt keegi ka midagi küsiks siin saalis lõpuks. suur tänu teile, esimees, et andsite mulle sõna, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad, head kolleegid, mina püüan ootustele vastata, teen võimatut siin kuue minuti jooksul. kümme minutit oli minu ettekanne esialgu ette nähtud, aga vaatame, kuhu jõuame. keskendun siis kõigepealt Euroopa Liidu põhiõiguste hartari, hardale ja inimeste kaitsele. kuidas harta saab aidata kodakondsuseta inimesi kaitsta? see on ülioluline õiguspresentatsioon, kui see on võib-olla natukene liiga tehniline, siis ma juba vabandan selle eest ette. esiteks siis õigusaspektist, mis puudutab äh, põhiõiguste hartat, nagu teate, Lissaboni lepingu jõustumisest on tal täpselt samasugune õigus nagu äh, aluslepingutel, tegemist on esmase õigusega ning ka äh, indiviidid võivad kasutada seda institutsioonide vastu ning see on seotud ka Euroopa Kohtu jurisdiktsiooniga. nüüd on kohus välja töötanud mm, ka oma kohtupraktika ja kohtupraktika hulk suureneb selles osas. kuna tegemist on esmase ja teisese õigusandluse osaga ja kogu õigusandlus peab olema sellega vastavuses ning see lisab normatiivse raamistiku Euroopa Liidu õigusandluse tõlgendamiseks. järgmise slaidi peal tahaksin rõhutada kohaldusala, me teame, et kohaldusala, nii nagu siin ekraanil kirjas on, seob kokku institutsioonid selle hartaga ning liikmesriigid ka, kui nad rakendavad Euroopa Liidu õigust. laienenud on see veelgi Euroopa Kohus oma kohtupraktikas äh, ja ütlevad, kui liikmesriigid käituvad äh, Euroopa Liidu äh, õigusandluse vaimus oluline on ka see, et kui harta õigused on vastavuses Euroopa Liidu inimõiguste konventsiooniga, siis harta tõlgendamine peab olema ka Strasbourgi kohtupraktikaga äh, kooskõlas. ja inimõiguste kaitsmiseks on lisaklausel, nimelt ühtegi õigust äh, hartas ei tohiks äh, tõlgendada kui inimõiguste Äh, tunnustatud õiguste ja konventsioonide rikkumist. praegu vaatame siis äh, Euroopa Liidu õiguse alusel kodakondsuseta inimeste kaitse küsimustele. praegu oleme väga öö, äh, kaudselt ja tükati tegelenud selle probleemiga. definitsioonid on meil samad nagu viiekümne neljanda aasta New Yorgi konventsioonis kirjas. see on Euroopa Liidu teisene õigusandlus. toon mõningad äh, näited selle kohta, kuidas äh, kodakondsuseta äh, isikute kaitse jääb kahe silma vahele. sotsiaalkaitseskeemid on ette nähtud samamoodi Euroopa Liidu kodanikega viisavaba Äh, võimalus Euroopa Liidus reisida ja vahel isegi kolmandatesse riikidesse viisavaba reisimine, siis kodakondsuseta isikute kaitse, eriti just rände kontekstis, on väga hästi sätestatud Euroopa Liidu kohtupraktika puhul ja Khalid ja teised juhtum näitab, et äh, Liibanoni isikut, kodakondset, kes jõudsid Saksamaale ja tahtsid äh, kasu saada sotsiaalkaitseskeemidest sealt lihtsalt. artikkel aluslepingus, äh, Euroopa Liidu toimimise lepingus, mida eelkõnelejad ka mainisid, kuuskümmend seitse lõige kaks, ütleb, et neid inimesi, kodakondsuseta isikuid, siis võib näha rände kontekstis. kuidas äh, põhiõiguste harta saab äh, äh, aidata kaitsta isikuid? kohaldusala õigustele on päris laies, lai, see rakendub kõigile, hoolimata sellest, mis on nende rahvus üleüldised õigused, inimväärikus, eluõigus, vabadusele õigus, õigus mitte diskrimineeritud saada, õiguskaitsele õigus ja nii edasi, on ka kodakondsuseta inimesele ette nähtud. harta alusel minimu-, minimaalsed õigused peavad olema tagatud. järgmine slaid näitab kõiki neid õigusi, mida ma siin äh, kohati praegu välja tõin. ja siin tahaksin rõhutada kolme või täpsemalt isegi kahte, mis on väga tähtsad. õigus turvalisusele ja vabadusele, siis mittediskrimineerimine ja võrdne kohtlemine ning äh, ka õiguskaitsevahenditele, kui äh, aeg lubab, siis tulen selle juurde tagasi. kõigepealt äh, mittediskrimineerimisõigus, mida harta välja toob. siin on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembri nõukogu järeldused, kus liikmesriigid ja nõukogu äh, tunnustasid seda, et äh, inimeste õiguste tugevdamine on tähtis ning diskrimineerimis- ja ebavõrdse kohtlemise ohtu tuleb vähendada. muidugi on see konksuga säte, sellel on kaks osa. esimene on diskrimineerimise aluste lõputa avatud nimekiri, see tähendab igasugust diskrimineerimist, nii et me võime öelda, et see rakendub ka kodakondsuseta isiku ja teiste suhetele, ükskõik, kas nad on siis Euroopa Liidu äh, kodanikud või kolmandate riikide kodanikud. siis teine lõige räägib siit äh, rahvuspõhise, kodakondsuspõhise diskrimineerimisega. see on alusena välja toodud siin aga seda ei ole veel rakendatud Euroopa Liidu kohtu poolt. kolmandate riikide kodanike äh, suhtes, sealhulgas ka kodakondsuseta isikute suhtes, nii et äh, tõlgendus on nagu ta on, olemas ta on, aga kohtupraktikat pole. arvestades, et äh, harta peab olema ka kohtupraktikaga, Euroopa Kohtu kohtupraktikaga kooskõlas ja see peab olema ka inimõiguste konventsioonides sätestatud rahvusvahelisel tasandil, siis tõlgendust on võimalik sinnapoole ka suunata. Strasbourgi kohtu, kohtupraktika, mis puudutab diskrimineerimist rahvuse baasil, see on ebaseaduslik, kohtu poolt ka niimoodi tunnistatud ja see võib olla siin konksuga asi hiljuti heaks kiidetud kodanike algatus rahvusvähemuste kaitseks. algatus Minority Safe Back tegi ettepaneku, et meil peaks olema ka Euroopa Liidu õigusandluses tagatud kodakondsuseta isikutele ja Euroopa Liidu äh, inimestele võrdse kohtlemise põhimõte. Äh, allkirjade kogumine käib, aga komisjon, juhul kui nii, äh, allkirjad kokku saadakse, peab ka niimoodi käituma. ja enne kui kokku võtan, veel üks slaid mis kirjeldab seda, kuidas harta saab meelevatsest kinnipidamisest, kohtuvälisest kinnipidamisest kaitsta kodakondsuseta isikuid. Euroopa Liidu tagasisaatmise direktiiv ütleb, et äh, kinnipidamine peab lõppema, kui ei ole enam põhjust inimest tagasi saata. kohtus on ka seda äh, tõlgendatud, öeldes, et kui inimesel ei ole kodakondsust ja sellel on õiguslikud põhjused või mõned muud põhjused, siis liikmesriikidel on kohustus isegi ilma dokumentide isikute puhul lasta äh, inimene la vabaks, kui ei ole põhjust tema tagasisaatmiseks. vabaduse võtmist nähakse igatahes väga konkreetses prismas õiguskaitsevahenditele ligipääsust mul ei ole aega rääkida, aga räägin hoopis sellest, kuidas mineviku kogemus on olnud äh, meie enda kaasatus nendesse juhtumitesse. näete siin mineviku näiteid, äh, raport äh, seitse aastat tagasi, mis puudutas kinnipidamise ja tagasisaatmismenetlusi, võttis just fookuseta kodu, fookusesse kodakondsuseta inimesed, siis kaks tuhat neliteist käsiraamat Euroopa asüüli ja, ja migratsiooni ning piiriküsimustesse ning praegu oleme me vastuvõtukeskustes äh, operatiivset abi andmas äh, ning äh, kodakondsuseta isikute gruppidele toetust andma, näiteks bidoonid, kes tulid Kuveidist Kreeka saartele. siis on meil üks uus asi juunis kaks tuhat seitseteist, meie raport, mis puudutab kinnipidamist laste puhul immigratsiooni kontekstis meelevaldset kinnipidamist selle järgi tuleb vältida ning me oleme seda teemat ka äh, süstinud äh, Schengeni hinnangumissioonidesse selleks, et vaadata, äh, kuidas kodakondsuseta isikuid ja kas kinni peetakse, samas kui ei ole põhjalikku alust nende tagasisaatmiseks. nii et tulevikus tuleks see sõlm ka lahti arutada aeg on otsas, aga olen teie küsimustele avatud, palun. Any... suur tänu, te olite viimane sõnavõtja ja siis äh, lõppsõnaks saab sõna Chris Nash, kes äh, esindab Euroopa rändevõrgustikku, ta räägib, ta räägib äh, kinnipidamisest ja võib-olla muudest teemadest. suur tänu. mul on hea meel, et äh, Tamas, et teie sõnavõtt oli nii tehniline, minu sõnavõtt on täiesti mittetehniline ja alustuseks kõneleksin pisut iseendast. alustasin kodakondsuseta isikutega tööd aastal kaks tuhat kümme ja e, alustasin uurimisprojektist, mis äh, aitas äh, kokkuvõttes minu riigil alustada kodakondsuse määratlemise menetlusi. me abiellusime oma, oma naisega aastal kaks tuhat üksteist, aga minu, minu poeg sündis, sündis väga <clears throat> õigel päeval, nimelt äh, laste õiguste konventsiooni kahekümne viiendal aastapäeval aastal kaks tuhat neliteist. olen näinud meie jõupingutuste tulemusi, olen näinud, meie organisatsioonil on liikmeid neljakümnes riigis olen näinud suuremaid kohti alates aastast kaks tuhat kümme, olen kohanud väga huvitavaid inimesi. olen, olen söönud, joonud, vaadanud televiisorit ja ka minu hääl, hääletus ei võimalda, ei, ei aidanud minu riigil mitte lahkuda Euroopa Liidust. ma olen seitse aastat, ma ei oleks seitse aastat tagasi osanud seda ette näha. aga nüüd ma mõtleksin nendele seitsmele aastale tagasi, see on pikk aeg, väga pikk aeg kui ma need seitse aastat oma mälust pühiksin ükshaaval, asendaksin selle abituse, igavuse, frustratsiooni, lootusetu talumatusega, trauma, kinnipidamise ebaõiglusega, kõik see, mida ei oleks saanud teha, kõik see, mida ei oleks saanud puutuda. ma mõtlen Antonile, keda peeti seitse aastat kinni Bulgaarias, sellepärast et ta oli kodakondsuseta, sellepärast et Bulgaaria ei suutnud teda abistada kui kodakondsuseta isikutega leidnud ka mingisuguseid alternatiive kinnipidamisele. Kris, kas te võiksite pisut aeglustada, ütleb esimees. ei taha teid, teid küll katkestada, aga, aga tõlkide jaoks kõnelete pisut natuke kiiresti. seitse aastat on väga pikk aeg. Äh, mõne jaoks tundub see veelgi pikem. sellised lood nagu Antoni lugu toimuvad Euroopas ja ta on üks paljudest inimetest, kellest me räägime oma raportis, kodakondsuseta isikute kaitse ja mitteõiguspärane kinnipidamine. räägiksin sellest lähemalt. Francois Krõpu oli sisserändajate inimõiguste raportöör ja tema tsitaat näitab väga hästi, tema tsitaat on, on järgmine. sisserändajate kinnipidamine on üks vaikivatest tragöödiatest meie üleilmastunud maailmas. see toimub suletud uste taga, meedia pilgu alt, kõrval, kuid sellel on tohutud, sellel on tohutu hind inimeste jaoks. ta ütleb, et see on tragöödia, mida on võimalik ära hoida, kuid kuivõrd puudub poliitiline tahe, siis see mõjutab tuhandeid inimesi igal aastal ja seepärast aastal kaks tuhat viisteist minu organisatsioon alustas kolme aastat projekti, mille eesmärgiks oli uurida ja tegeleda meelevaldse kinnipidamisega seotud ohtudega, töötades koos ENS-i organisatsioonidega ja ekspertpartneriga. uurisime kuue riigi olukorda, need on siin ka ekraanil. kasutasime ühist metoodikat, kus meil oli tegemist dokumentide uurimisega, aga ka poolstruktureeritud intervjuudega ja eelmisel kuul korraldasime regionaalsel tasandil Budapestis konverentsi, kus osales kakssada kakskümmend osalist rohkem kui kolmekümnest Euroopa riigist ja alga- ja seal me esitasime, esitlesime oma Agenda for Change raportit. Jean Lambert oli kohal ja tutvustas äh, võimalusi, kuidas Euroopa Liidu asüüli kontekstis võiks selle teemaga tegeleda, tulen selle juurde ka tagasi ja järgmine slaid. olukord, mida kirjeldas Farid, on tuttav paljudele kodakondsuseta isikutele Euroopas, meeste ja naiste ja laste kogemused, keda me siis küsitlesime. kõigest siit koorub välja usaldamatus, teadlikkuse puudumine ja õigusstandardite mitterakendamine. on häid tavasid, kuid põhimõtteliselt on suured probleemid rakendamisega kinnipidamise kahanemine rände puhul ja sisserändajate kriminaliseerimine on äh, kasvav immigrantide kinnipidamine ja kasvav kriminaliseerimine on, on tõusnud rände Euroopas ja kogu maailmas. kinnipidamine on pikk ja korduv ja mida meie Agenda for Change tõdes, oli see, et, et puuduv viis, kuidas määratleda kodakondsuseta isikuid ja põhimõtteliselt immigrantide kinnipidamine toimub ilma kodakondsusetuse arvesega arvestamiseta ja, ja kodakondsuseta isikuid karistatakse selle eest, et neil ei ole ühte riik, ühtegi riiki, millesse nad võiksid tagasi pöörduda. nagu Melanie ka just kirjeldas, suur enamus Euroopa Liidu riikidest ei määratle kodakondsusetuse menetlusi ja inimesed jäävadki vaakumisse selle tulemus on, et kodakondsuseta isikud elavadki ilma igasuguse õigusliku staatuseta, nad ei saa minna tööle, nad ei saa sotsiaalabi, elavad Euroopa kogukondadest väljaspool. vaesus, eraldatus, ekspluateerimise risk ja väike kuritegevus selleks, et ellu jääda, see, mis omakorda võib uuesti viia vangistuseni. see on nõiaring, sellest tuleb välja tulla ja selleks on vaja õigus- ja poliitika alast reformi meie raport Agenda for Change sõnastab viis soovitust selle kohta, kuidas kõike seda saaks saavutada ja kuidas paremini kaitsta kodakondsuseta isikuid meelevaldse kinnipidamise eest. kõigepealt amet, pädevad ametivõimud peavad kasutama alternatiive kinnipidamisele, näiteks Bulgaaria ja Malta automaatselt peavad isiku kinni, kui talle antakse lahkumisorder arvestamata sellega, kas inimesel on võimalus, kas on mingeid alternatiive, see seletab, mikspärast Anton, keda ma varem mainisin, seitse aastat veetis kinnipidamistingimustes. see on tavaline Euroopas, vaatamata sellele, et alternatiivid kinnipidamisele on, on odavamad ja lisaks humaansemad. teiseks, kõik riigid peavad ähm, sisse viima kodakondsusetuse määratlemise menetlused on tähtis äh, meeles pidada, et ilma sellise menetluseta ei oska riigid määratseda, kes tegelikult omab õigust vastavalt viiekümne neljanda aasta konventsioonile. sarnane oleks see, kui oleks riike, kellel puuduvad äh, asüülimenetlused. nõukogu järeldused aastast kaks tuhat viisteist andsid selge suuna liikmesriikidele selle kohta, kuidas parandada tuvastamismenetlusi eelkõige ja sealjuures EMN-i toetusega. kuid kuivõrd need, neid menetlusi ei ole, siis peavad immigratsiooniametnikud tegelikult määratlema, kas, kas tegemist on kodakondsuseta isikuga. kolmas soovitlus on, et kinnipidamine ei pea olema meelevaldne ega diskrimineeriv see tähendab seda, et riigid peavad üksikult hindama haavatavust iga otsuse puhul inimest kinni pidada, aga paljudes riikides nii see ei ole. neljandas, neljas soovitus tuleb äh, lihtsustada integreerimist kodu, kodu, kogukondadesse, andes äh, kodakondsuseta isikutele võimalused, vastasel korral nad jäävad lõputusse vaakumisse. Nad, nad ei, neid ei saa ära saata, aga neid ei saa ka kogukonda kaasata. meie uuringud näitavad, et on palju inimesi, kes jäävad ummikusse iseäranis. avaldas mulle mulje, et Kristofi sõnad, ta on, ma olen olnud siin kakskümmend neli aastat, mitte kakskümmend neli tundi või kakskümmend neli tundi, vaid aastat. rände kinnipidamine on kõige, kõige alandavam kogemus minu elus ja viimasena tuleb kiiresti parandada registreerimist ja aruandlust kodakondsuseta isikute puhul praegune andmete puudulikkus takistab riikidel äh, andmeid kogumas selle kohta, kas nad täidavad äh, oma kohustusi kodakondsuseta isikute suhtes. Äh, meil on vaja statistikat, registreerimist. selge roll on siinkohal ka Euroopa Liidu institutsioonidel, kaasa arvatud Euroopa Parlamendil. näiteks hiljutised muudatused asüülimenetluste määruses ja tagasipöördumise järelevalve dokumendis on tõendiks selle kohta Euroopa Parlament ähm, võiks, võiks äh, oma panuse anda ka rändestatistika määruse parandamisse selleks, et liikmesriigid registreeriksid äh, kodakondsuseta isikud ja parlament võiks pöörduda komisjoni poole selleks, et kaks korda aastas äh, koostataks raport tegevuse kohta, mille eesmärgiks on parandada kodakondsuseta isikute olukorda ja seda EMN-i plat-, platvormi egiidi all kõigi nende meetmete elluviimiseks loodetavasti tegevuskava, millest Claude rääkis, eh, mille libekomisjon võiks vastu võtta ning samuti võiks olla resolutsioon kodakondsete isikute kohta. ja viimane slaid lõpetuseks, lõpetaksin romanni looga. temast on juttu ka meie raportist, on endiselt kodakondsuseta aastal kaks tuhat neliteist oli tema olukord selline, ta muutus kodakondsuseks sellepärast, et ta ei saanud kodakondsust oma isalt, kes oli endise Jugoslaavia kodanik ja em-, ega ka emalt, kes oli endise Nõukogude Liidu kodanik. ta ei, tal ei olnud isikutunnistust ja ta sattus Slovakkiasse üheksakümnenda aastate lõpul. ta ei saanud pagulase staatust ega muud kaitset ja Slovakkias puudus mehhanism kodakondsuseta isikute kaitseks, siis ta jäigi illegaaliks selles riigis, elades sageli tänavatel, ametivõimudel ei õnnestunud teda ka välja saata, vaatamata erinevatele katsetele, ta arreteeriti üle kahekümne viie korda korra veetis palju kuid vangistuses, kahekümne aasta jooksul tema staatus äh, Slovakkias, seda ei õnnestunud äh, legaliseerida ja ta ei saanud abielluda oma partneriga traagiliselt suri aastal kaks tuhat viisteist Roman täiesti lootusetus olukorras, täiesti vaesena ja ta ise, tal ei olnud isegi õigust ametlikule matusetalitusele. Romani lugu tuletab meile meelde, milline on kodakondsuseta isikute olukord ja et see ei lahene iseenesest tegelikult. inimesi, inimesed ei tohiks elada sellist elu, nagu Roman tänane kuulmine, kuulamine on loodetavasti teretulnud märk sellest, et teie olete võtnud endale kohustuse selliseid tegevusi ette võtta. suur tänu, Kris, selle suurepärase sõnavõtu eest. ja enne annan sõna kolmele liikmele, keda ma tänan siia jäämise eest. ma räägin kogu aeg neljapäevasest, neljapäeva juttu edasi. aga ma tean, et proua Vikström oleks tahtnud sedasama öelda te olete, kuna eksperdid on siin ja te, ja kuivõrd te mõistate, et see valdkond on seotud paljude val-, teemadega nagu asüül, on enneolematu tegelikult ajahetk meie tegevusvaldkonnas. meil on terve rida kuulamisi olnud, äh, meil on õigusloomeline töö ja mitteõigusloomeline töö samuti, see on täiesti enneolematu ulatusega. meil on olnud tohutult palju kuulamisi see on täiesti enneolematu. nii et äh, me ei hakka arutama seda, et kas siin on väga palju osalisi kuulamas või kas see on mingi konkreetne päev, on tähtis, et me teeme seda, et me korraldame neid kuulamisi, antud juhul on tegemist ka järelmeetmetega, instituut ja parlament peab midagi ette võtma sellel teemal. Äh, kõik, äh, me kõik teame kõigest kõike, mina olen ühe vabaühenduse liige samuti kes samuti tegeleb laste kodakondsusetuse probleemiga. see on äh, alaline teema ja me peame tegutsema, nii et ma tahan tõepoolest tänada Krissi, kogu äh, ka Euroopa võrgustiku töö eest ja kõiki kõnelejaid nende suurepäraste sõnavõttude eest ja nende kõrge taseme eest ja ma pean <clears throat> ja nüüd veel tahaksin pöörduda meie kolme äh, parlamendiliikme poole. Andres, võib-olla sa sooviksid sõna ja veel kaks kolleegi. suur tänu. ja tõepoolest minu märkused ja küsimus Kris Nashile suur tänu kõigepealt suurepärase algatuse eest. pean veel kord ütlema, et kodakondsuseta isikute algatus on ka petitsioonide komisjonis praegu arutusel üle kahekümne tuhande inimese allkirjastasid selle eelmisel aastal Lätist ja Eestist. see petitsioon puudutab Läti ja Eesti mittekodanikke ja neil, nende õigust pöörduda Euroopa Parlamendi poole. kas Euroopa Parlament peab toetama seda algatust? Äh, kas te sooviksite kommenteerida? proua Stanoka. jah, mitte nii palju küsimus, aga, aga ettepanek selle kohta, kuidas hinnata seda kuulamist. kõigepealt suur tänu kõigile sõnavõtjatele ja teiseks tahan tänada kõiki ja eriti Chris Nashi siin teises pooles. olin raportöör ise põhiõiguste ameti osas. ja teie ja hindan kõrgelt teie raportit, kuid artikkel viiekümne ühega on meil aga endiselt probleem harta rakendamisel ja nagu te võib-olla teate, see vähendab meie võimalusi, eriti petitsioonide komisjonis, kus me peame viitama tagasi hartale ja tule, ja siis tuleb komisjon ja ütleb, et tore jah, aga see ei ole meie pädevus. see ei kuulu meie pädevuse alla. see Euroopa, see on liikmesriikide pädevuses ja siis ja ei saa ma enam hartale ja artikkel viiekümne ühele viidata Euroopa Liidu õigusaktide edasisest arengust rääkidest seoses Brexitiga. Verhofstadi raport, seal oli üks ettepanek tühistada artikkel viiskümmend üks. sest üks selle autoritest oli Suurbritannia selle artikli art, autoritest. see on probleem ja seepärast minu ettepanek libe komisjonile kuna tegemist on meil ühise kuulamisega koos petitsioonide komisjoniga, on minna edasi. oma algatusraportiga või aidata petitsioonide komisjoni seda raporti vastu võtta selle kodakondsuse teemal, mille me igal aastal koostame. me tegeleme väga väheste probleemidega tegelikult piiride ületamine, registreerimata abielupaaride puhul ja nii edasi, aga kodakondsusetusest seal juttu ei ole. ma arvan, et nüüd on tulnud aeg taasavastada ja taasarutada Euroopa Liidu kodakondsuse teemat. ja nüüd meil on võimalus rah-, lahendada kodakondsusetuse probleeme, laste probleeme eriti, kasutades Euroopa Liidu kodakondsuse tõhustatud põhimõtet, miks mitte? võib-olla libekomisjon ja, ja juristid ja ka eksperdid, suurepärased, keda me oleme siin täna ka kuulnud, võib-olla nende abiga saame välja töötada ettepanekud, kuidas äh, seda ellu rakendada, Euroopa Liidu kodakondsust. tänan väga. suur tänu selle sõnavõtu eest, proua Veržia ei soovi rohkem midagi lisada, aga ma tänan osalemast kogu sellel kuulamisel teid, proua Veržia. on tähtis, et me selliseid üritusi korraldame. ja tänan osalemast. küsin ekspertidelt, kes sooviks neid kahte küsimust kommenteerida lõppsõnas tahaksin mainida ka järelmeetmeid, mida me omalt poolt võiksime siis võtta. Kris võib-olla? nii palju küsimusi ma tõesti peaksin vastama. esimesele küsimusele vastaksin. minu arvamus siin võib-olla nüüd eriti ei loe, aga küsimus oli, kas see kuulamine näitab väga selgelt, et peti-, milline on petitsioonide tähtsus, kui me seda alustasime, paljud ütlesid, et petitsioonid on moest läinud, sellel pole mingit mõtet, aga nüüd meil on selged tõendid, et demokraatliku protsessi kohta me kõik nüüd räägime kodakondsusetusest ja taustal on üks oluline teema, tuleksin Katja suurepärase vastuse juurde tagasi varem. tõsiasi on see, et kas tegemist on kas riikide kodanikega või siis nad pole ühegi riigi kodanikud, siin on selline õiguslik fiktsioon ja on väga ohtlik, kui Euroopa Liit saadaks mingisuguse teistsuguse signaali, kus kaoksid ära siis mingid rahvast, rahvastiku osad, kes ei ole teretulnud poliitilistel põhjustel. ma arvan, et see ei tohiks takistada Euroopa Liitu edasi minemast üksikjuhtumite põhiselt. väga palju on mõtteid Euroopa Liidus ja loodetavasti esimees võtab need ka kokku, nagu ma varem ütlesin väga hea oleks, kui meil oleks mitte ainult äh, see asjakohane strateegia, millest Claude Marais rääkis, ka see, et meil oleks teemakohane resolutsioon, kus räägitakse edusammudest ja tegevustest ja et me saavutaksime siis äh, terviklikuma äh, lähenemise, mida tänaseni pole olnud. suur tänu ma arvan, et need on väga sisulised kommentaarid ja see toob äh, libele täiendavat tööd järgmiseks kümneks-kahekümneks aastaks selleks, et kujundada Euroopa Liidu kodakondsust. mul on ka endal üks tõsine märkus. iga kõneleja esindab siin erinevat organisatsiooni. petitsioonide komisjoni osas kõigepealt proua Vikström on siin Äh, siin öeldi, et äh, see on väga asjakohane komisjon, petitsioonide komisjon tõestab kogu aeg oma olulisust äh, mõnede keerukate teemade lahendamisel, jällegi seda näitas tänane kuulamine. tahaksin neile tunnustust avaldada selle töö eest keerukas keskkonnas, nägime näiteid selle kohta, on mainitud Brexitit, kodakondsust, on palju näiteid. ma ei ole petitsioonide komisjoni ekspert, nii et ma tahaks, aga ma tahaksin tänada tõesti Ceciliat ja kolleege peaksime kasutama petitsioone kui vahendeid võimalikult tõhusalt ja mitte jätma, eirama seda. mis puudutab libet, mõtlesin siin, et siin justkui visandati midagi, see on üsna terviklik teema. aga see on ka üsnagi humaanne teema, nagu ka paljud kõnelejad ütlesid side teiste õigussüst-, õigusvaldkondadega nagu varjupaiga valdkond muudab selle väga keeruliseks, aga sõltumatult sellest keerukusest, nagu ka Chris ütles, see ei tohi meid äh, takistada strateegia väljatöötamisel, resolutsiooni vastuvõtmisel. et me peaksime aruta-, tegema kokkuvõtteid sellest, mida erinevad organisatsioonid teevad, pagulaste ülemvoliniku amet, äh, komisjoni UNICEF, erinevad võrgustikud ja organisatsioonid. sellepärast me ka selle uurimuse tellisime. me tahaksime siin teada, mis peaks olema parlamendi roll kui õiguslooja roll. nii et minu ettepanek on järgmine. koordinaatoritele koos Vik-, proua Vikströmiga kes äh, on ka väga kogenud libeliige muuseas, peaksime tutvustama mingisugust strateegia ettepanekut. ma ei taha praegu midagi lubada. kui te mind tunnete, siis, siis sekretäriat just vaatas minu poole. nii et ma mainiksin siin väga ettevaatlikult, et me võtame järelmeetmeid meie lähenemine peab olema terviklik, holistlik puudutama rännet ja üritame selle kõik äh, koos hoida, ei ole mõtet erinevaid aspekte eraldi vaadelda. ja rakendamine samuti on oluline teema meie jaoks. nii et jätkuks me oleme kõik salvestanud, see kanti üle internetis, see tänane kuulamine ning samuti liikmete sõnavõtud. üritame välja mõelda, kuidas parlament ja libekomisjon saavad edasi liikuda selle teema osas, muidugi peame ühendust ka petitsioonide komisjoniga, kellel on selge huvi antud juhul. ja edastame selle töö tulemused ka kolleegidega, kõigepealt tahan seda muidugi arutada koordinaatoritega ja kogenud liikmetega samuti, kes osalesid tänasel kuulamisel ma täna rohkem ei ütlekski. on selge, et äh, teemad on tõstatatud ja ma ei tahaks siinkohal kaugemale minna. kas äh, nii sobib? jah. aga teeme seda üsna kiiresti. ja siin on mõned paar olulist asja, mis tuleb ka ajakava mõttes ära teha selleks, et parlament saaks oma panuse anda tahan seega tänada kõiki kõnelejaid veel kord, härra Nash, äh, tänan kogu petitsioonide komisjoni kolleege, kes ka juh-, juhatasid seda koosolekut ja päris lõpetuseks kodakondsusetuse teema on keerukas, puudutab paljusid äh, valdkondi, laste õigused see muudab olukorra järjest komplekssemad. see ja see ühtlasi tähendab, et paljud järjest rohkemad liikmed on huvitatud meie teemastest. ja siis ma saan teile lubada, et me tegutseme tõepoolest edasi, ma olen väga hästi nende teemadega tuttavad, nagu äh, olen palju aastaid nendega tegelenud, olen väga hästi teadlik konkreetsetest teemadest, mida te tõstatasite seoses vähemustega ja sellega, mis nendega toimub. ja lõpetuseks. kodanike huvi on väga suur. vaadake, millised organisatsioonid olid kõik kaasatud, kui palju inimesi on kaasatud. aga see mõiste, see mõiste, nii et see mõiste on päris tuntud. ei ole veel päris piisavalt tuntud, nii et tänan selle eest, et me seda teemat rohkem täna avasime. ja loodetavasti saame selle teema juurde väga ruttu tagasi tulla, selles või mõnes teises formaadis. suur tänu kõikidele, kes olid kaasatud tänasel kuu, tänasele kuulamisele. tänan.